Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre... daamid ja härrad, palun asuge oma kohtadele. kõigepealt äh, südamest tere, tere tulemast rahvusparlamentide esindajatele. samuti tere tulemast kolleegidele Euroopa Parlamendist. tahaksin tervitada ka endist kolleegi Ivaljo Kalfini kes on Euroopa Parlamendi endine liige ja kes mängis äh, olulist rolli kõlge tagamises äh, töörühmas, mida juhatas Maarja Monti. tahaksin tervitada volinik Günter Oettingeri loomulikult, kes vastutab Euroopa Komisjonis eelarve ja inimressursside eest. tänan äh, kõiki osalemast. meie tänane koosolek on pühendatud sellele, millised peaksid olema järelmid soovitustele, mille sõnastas omavahendite kõrgetasemeline töörühm. seda raportit tutvustati hiljuti Euroopa Parlamendis ja eelarvekomisjonis, täpsemalt kaheteistkümnendal jaanuaril ja täna on meil võimalus seda arutada koos erinevate liikmesriikide kolleegidega ehk siis rahvusparlamentide esindajatega. töörühma raportile on järgnenud arit-, arutelud, nagu te teate, toimus konverents teemal Euroopa Liidu eelarve rahastamine. seitsmendal ja kaheksandal septembril aastal kaks tuhat kuusteist. nüüd tänase koosoleku korraldusest tuletaksin siis lühidalt meelde, milline on meie kava. kõigepealt kuuleme ära esinejad, voliniku kõigepealt, siis edasi Alan Lamassuur, kes oli samuti kõrgetasemelise töörühma liige, kes ühineb meiega kell kümme seejärel Ivailo Kalfin ja siis kaks kõnelejat, kes esindavad äh, siis äh, uurijaid, teadusuurijaid, proua Konstants Adolf ja proua Nerudova. Teie käsutuses on kaardid, äh, kui te soovite kõneaega, siis palun täitke see kaart ja märkige ära ka, millist parlamenti te esindate Teil on kõneaega kolm minutit, kui teid on liiga palju küll, siis ma paraku pean vähendama kõneaega kahele minutile. aga see peaks toimima. me üritame parlamendide liikmete sõnavõtte võtta siis kaks, kaks järjest ja siis seejärel ühe Euroopa Parlamendi liikme sõnavõtu. nii on meil siis kavas korraldada tänane töö. ja kui olete nõus, siis annan esimesena sõna volinik Günter Oettingerile. tal on kõneaega viisteist minutit sissejuhatuseks. härra volinik, teil on sõna. Verehrter Herr Vorsitzender, austatud härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendiliikmed, daamid ja härrad suur tänu selle võimaluse eest liikmesriikide ja Euroopa parlamentide äh, kohtumisel selgitada põhimõtteid äh, omavahendite küsimuses Euroopa eelarve sissetulekute plaanis, millest rääkis siis Mario Monti raport mille koostamisel osales üheksa muud eks-, eksperti nii parlamendist, nõukogust kui komisjonist ning seda raportit tutvustati siis aastavahetuse paiku. tahaksin tänada härra Lamassuuri ja härra Kalfinit, et nad kasutasid ära oma mitmekümneaastast kogemust Euroopa Parlamendis ning ka liikmesriikide valitsustes, selleks, et panustada antud arutellu. raport on seotud öö, praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga. detsembris kaks tuhat kolmteist võttis parlament komisjoni soovituse põhjal komisjoni esindas too, toona kolleeg Levandovski viimasel hetkel vastu otsuse, finantsraamistiku kohta ma olen tänulik selle kohta, et toona härra Montile antud äh, ülesanne on nüüd täidetud ning äh, raport võeti ühehäälselt kõige kümne koostaja poolt vastu. see toob välja meie peamised väljakutsed ning olulisemad järeldused. minu arusaama kohaselt tuleks neid äh, järeldusi kasutada ära järgmise finantsraamistiku koostamisel komisjon kavatseb selle aasta jooksul nende järelduste põhjal välja tulla järgmise finantsraamistiku ettepanekuga ning ennem kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõppu peaks siis järgmise finantsraamistiku projekt jõudma nõukogusse ja parlamenti. see töö ei saa olema lihtne poliitilise ebakindluse ajal on keeruline öelda, millised on Euroopa prioriteedid kahe tuhande kahekümnenda aasta järel, kas meil on endiselt probleeme rändega, piirikaitsega, noorte tööpuudusega, infrastruktuuri ja innovatsiooniga, kas sinna on vaja endiselt nii palju investeerida, et tagamaks, et Euroopa on konkurentsivõimeline selle väljaselgitamine on nüüd sellel aastal meie kohustus, loomulikult äh, tõstatub ka Brexiti teema, kui me räägime Euroopa eelarvest, eriti arvestades, et äh, need läbirääkimised ei ole veel alanud. komisjoni jaoks on oluline, et Monti raport toob välja terve rea ettepanekuid omavahendite jaoks ilma et oleks vaja muuta aluslepingut. Need ettepanekud põhinevad äh, praegustel aluslepingutel. oluline on ka see, et ükski nendest ettepanekutest ei tõsta Euroopa võlakoormat see ka ei, ei tähenda, et Euroopa muutuks mingisuguseks pangaks. ei. Euroopa põhimõte on, et ta saab investeerida ja välja anda raha täpselt nii palju, kui ta iga-aastaselt raha äh, sisse saab. Euroopa äh, eelarve on ainuke, äh, mis läheb tulevikku ilma igasuguste võlgadeta. oluline on ka see, et Monti raport ei too välja äh, mingisuguseid suuremaid sissetulekuid, äh, pigem tuuakse välja alternatiivsed sissetulekud. mis ei tähenda seda, et äh, panused Euroopa eelarvesse peaksid liikmesriikide poolt suurenema. see ei puuduta üldse seda, kas liikmesriikide panus saab olema üks protsent SKP-st või vähem või rohkem. Monti raport toob välja lihtsalt uued instrumendid, millega saaks uuesti eelarvet tasakaalustada. Monti raport tuleb välja ühe põhimõttelise öö, ettepanekuga, igasugused erandid tuleks kaotada. näiteks meie Briti sõbrad on juba mitukümmend aastat nautinud suurt tagasimakset, vaatamata sellele on nad olnud netomaksjad me peame kõik väljaminekud äh, kohaldama sissetulekuga, vaatama kriitiliselt läbi kõik oma sissetulekud. ning need, kes äh, äh, ning kui soovitakse erandeid pikendada või uusi erandeid kehtestada, siis peab olema selleks väga hea põhjendus. sellist põhimõtet tuleb järgida järgnevatel aastatel. see peaks sissetulekute poole pealt kõigi jaoks kehtiv põhimõte olema. kõik korrektsioonimehhanismid tuleks kaotada. nii ütleb Monti raport. kui vaadata viimaste aastakümnete eelarvestruktuuri, siis äh, alg-, alguses äh, rahastati peamiselt Euroopa eelarvet tollimaksudest. pärast igat uut kaubandus, vabakaubanduslepet, mille Euroopa on sõlminud, näiteks CETA või Austraalia Uus-Meremaaga sõlmitud kauba, kaubanduslepe, võib-olla ka TTIP, ning ka iga uus liikmesriik, kes on liitunud ja on muutunud osaks ühisturust, selle asemel, et olla kaubanduspartner, on tähendanud, et sissetulekud tollides, tollimaksudest on vähenenud. ehk siis tollimaksud ei ole enam see stabiilne Euroopa eelarve rahastamise alus. teiseks, sissetulekud trahvidest, näiteks Microsoft või teised sarnased, mis on rikkunud Euroopa konkurentsiõigust ning neid on seetõttu karistatud. sellised sissetulekud ei ole stabiilsed kui üks suur kaasus toob meile näiteks üksteist miljardit eurot sisse, siis see on erakorraline tulu. sellega ei saa ette arvestada. see ei saa olla öö, stabiilne sissetulekuallikas Euroopa eelarvesse ning kolmandaks, käibemaks. see on väga keeruline teema väga äh, keeruline on äh, arvestada, mi-, äh, milliste kaupade eest milli-, kui palju sente või eurosid liikmesriikides korjatakse. kahjuks avalikkuses ning liikmesriikide meedias räägitakse Euroopa Liidu eelarvest ainult selles võtmes, et kas keegi on netomaksja või netokasusaajad. see tekitab Euroopa vastaseid reflekse. unustatakse, et Euroopa eelarve on siseturu aluseks ning et need netomaksjad, keda mina ise väga hästi tunnen, on küll tõesti jah, netomaksjad, aga üldiselt saavad ka nemad Euroopa programmidest ju tulu. üks euro, mille minu kodumaa Saksamaa netomaksjana Euroopa Liidu eelarvesse maksab ja mis läheb äh, struktuuriprogrammidesse, ühtekuuluvusprogrammidesse, selle eest saavad Euroopa, äh, Saksamaa insenerid, äh, ehitajad, autoehitajad seitsekümmend neli senti tagasi. see tähendab, et see solidaarne netomaksja võib tegelikult osutuda netokasusaajaks. selle äh, äh, edasiviimiseks võiks olla ka uued sissetulekustruktuurid mul on väga hea meel, et Monti komisjon ei tegelenud ainult sissetulekute, vaid ka väljaminekutega. ning mõlema puhul on oluline küsimus lisaväärtus. kas meie väljaminekutest tuleneb ka lisaväärtus? ka liikmesriikide eelarvepoliitikale? kas need öö, uued öö, omavahendid öö, ning Euroopa-poolne rahastamine toob lisaväärtust Äh, ning äh, sellest tuleb alati lähtuda. väljaminekute puhul räägitakse palju Euroopa piirikaitsest, äh, rändeprobleemidest, rändeprobleemide lahendamisest Euroopa tasandi meetmetega. aga oluline on ka minu vana tegevusala ehk siis teadus sissetulekute puhul tuleb välja tuua härra Lamassuuri poolne ütelus. tuleb luua sünergia äh, liikmesriikide poliitikatega. viimane asi. Monti komisjon tõi välja uued võimalikud instrumendid võimalikeks uuteks omavahendite allikateks kõik on seotud otseselt Euroopa poliitika valdkondadega. tooksin välja kaks suuremat valdkonda, keskkonna ja öö, ka, kliimapoliitika, energiapoliitika, Euroopa Energialiit. näiteks, kui oleks võimalik Euroopa eesmärke kliimakaitses ning e-, energiatõhususes ühendada meie öö, heitmetega kauplemise süsteemiga äh, ning sealt tulenevate sissetulekutega Euroopa eelarvesse, siis oleks meie eelarvepoliitika ning äh, eri valdkondade poliitika omavahel seotud. teine näide on tehingumaks ehk siis äh, maks, mis kehtestatakse meie pangandussektorile. kui me räägime, kui me suudame selle ühendada pangasektori rik-, äh, riskide maandamisega, siis äh, räägime me jälle eelarve ning erialase poliitika ühendamisest. meie komisjoni ja minu ambitsioon on pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, finantsraamistikus võtta arvesse ka Monti raporti ettepanekuid. mul on palve ka liikmesriikide saadikutele, et Pariisis, Dublinis, Berliinis, Roomas, Viinis öö, äh, minu, minu äh, ametnikud on võimalik, äh, on valmis teie äh, pealinnadesse tulema ning konsulteerima teiega, kui teil on vaja edasist infot, aitäh. see oli siis aplaus, mis on paljutõotav, härra volinik. kindlasti me oleme jõudnud ühe etapi lõppu. seda eelarvet iseloomustab äh, jäikus, ta on äh, ajast mõneti maha jäänud, ta koostati seitsmeks aastaks, mitmeaastane finantsraamistik peegeldab pigem minevikku kui seda, mida, mis äh, hakkab juhtuma tulevikus ja kui öö, toimub kriis, siis on väga suuri raskusi selleks, et leida vahendid, kuidas selle kriisiga hakkama saada. omavahendid tollimaksud, jah, me räägime vabakaubandusest, tollimakse on järjest vähem, nad moodustavad ainult kümme protsenti eelarve rahastamisest praegu, see tähendab et, et üheksakümmend protsenti tuleb tegelikult liikmesriikidest. on keerukad mehhanismid, tagasimaksed, mis on äh, nüüd kadumise teel. ja kuna kaheksakümmend protsenti eelarvest tegelikult suunatakse praktiliselt liikmesriikidesse tagasi, kas äh, ühtekuuluvuse või ühise põllumajanduspoliitika raames siis äh, väga sageli räägitakse sellise õiglase äh, tagasi, tagasisaamise äh, poliitikast, igaüks ootab seda, mida ta tagasi saab. see ei ole aga Euroopa vaimu, vaimule iseloomulik, see ei ole solidaarne mõtlemine. raport, Monti raport on kindlasti dokument, mis on meile kõigile abiks selleks, et Euroopa Liidu eelarvest saa-, et, et sellest saaks, et me tõesti näeksime, et me tõesti tahame Euroopas edasi liikuda. Ivo Kalf-, Ivailo Kalfin, kas te jagaksite meiega oma nägemust? kuidas Euroopa Liidule anda eelarve, mis võimaldaks tõesti Euroopa Liidul näidata, et ta suudab asju teha ja ei jää hätta kriiside olukorras. Euh, tänan, härra esimees, härra volinik. daamid ja härrad, kõigepealt soovin tänada presidenti selle eest, et ta selle teema selle aasta parlamentidevahelisse nädalasse kaasas. ma arvan, et kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest, siis just parlamendiliikmed on need, kes lõppastmes otsustavad seda, kuidas vahendeid kogutakse ja kuidas neid vahendeid hakatakse kasutama, kui tõhusalt seda tehakse, missugune on see tulemus, mida aasta lõpus eelarve puhul näeb. ehk siis, kui rääkida mis tahes avalike vahendite muutmisest Euroopa Liidus, siis päris kindlasti peab selline arutelu hõlmama ka liikmesriikide parlamentide liikmeid. sellegipoolest ma tahaksin öelda seda, et raportis soovitame me mitte seda, et institutsioonid hakkaksid omavahel äh, kuidagi tüli kiskuma või et ähm, võim liiguks ühelt institutsioonilt teisele olenemata siis, kas me räägime Euroopa Liidu või liikmesriikide tasandist. me tahame pigem näha ratsionaalset protsessi, mis ei kaota silmist ka lähimuspõhimõtet. ehk siis liikmesriikide parlamentidel oleks võimalik otsustada selle üle, kuidas nad Euroopa Liidu eelarvesse panustavad ja kuidas neid vahendeid kasutatakse. see on ka mõeldav põhjendus selleks, et kuidas ratsionaliseerida avalike vahendite kogumist nõnda, et väheneks liikmesriikide parlamentide sõnaõigus. sealhulgas see sõnaõigus puudutab ka vetoõigust Euroopa Liidu eelarve suhtes samuti soovin tänada ka volinik Oettingeri tema esitluse eest. mulle meeldib, et ta on juba algusest peale võtnud arvesse neid arvamusi, mida me äh, raportis äh, kajastasime. nagu volinik mainis, siis kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta on see aasta, kus me peame otsustama, äh, mis saab Euroopa Liidu eelarvest pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. see ilmselt ei ole ainus muudatus Euroopa Liidus, arvestades kõiki protsesse, mis on nii Euroopa Liidu sees kui väljaspool käima lükatud aga olenemata sellest, mis toimub, on eelarve alati üks teema, millega tuleb tegeleda. ehk siis tõepoolest, praegu on see aeg, mil mõelda sellest, kuidas teha eelarve paremaks, kuidas muuta kogu see menetlus nii vahendite kogumise kui vahendite kulutamise suhtes paremaks Euroopa Liidu tasandil ja meil on olemas erinevad vahendid, mis eh, puudutavad lõppastmes samu maksumaksjaid. nii liikmesriigi tasandil, Euroopa Liidu tasandil ja on olemas ka erinevad stabiilsusmehhanismid, eriti euroalas. see kõik puudutab kas siis garantiisid, toetusid ja lõppastmes puudutab see ikka ühte ja sama maksumaksvat. ehk siis Euroopa Liidu avalikest vahenditest mõeldes tuleb alati mõelda sellele kontekstile, et tegemist on ühe tervikuga. miks on Euroopa Liidu eelarvet vaja reformida? ma tahaksin teile teada anda, et tegemist on millegagi, mis on tegelikult üsna haruldane, et kolme institutsiooni, parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajad tulevad kokku ja suudavad luua sellise raporti, mis on peaaegu täielikult konsensusel põhinev. miks nõnda? sellepärast, et see kõik Eh, näitab, kõik saavad aru sellest, et muudatusi on tarvis ning peaaegu üldse ei ole argumente selle poolt, et tulevikus peaks praeguse süsteemiga jätkama. miks nõnda? sellepärast, et praegune süsteem ei ole läbipaistev ega arusaadav. Euroopas ei ole mitte kedagi, kes suudaks kodanikele seletada seda, miks mingi konkreetne riik maksab mingisuguse summa Euroopa Liidu eelarvesse, sellel ei olegi põhjendust olemas on olemas palju erandeid, jõulukingid, kogu see läbirääkimise süsteem on tegelikult väga arusaamatu, valitsused otsustavad seda nõukogus ja lõppastmes ei olegi olemas selgitust selle suhtes, miks mingi kindel riik mingi summa Euroopa Liidu eelarvesse maksab ehk siis võimatu on ka maksumaksjatele anda teavet selle kohta, miks nad nii palju maksavad ja kui palju nad ka vastu saavad. teiseks, me näeme, et Euroopa Liidu eelarve ähm, hõlmab erinevaid dünaamilisi protsesse, kuna mitmeaastane finantsraamistik käib seitsme aasta kohta, on olemas eraldi nii-öelda ümbrikud, mis lähevad tagasi liikmesriikidele äh,, Äh, aga sellise struktuuriga ei ole võimalik kodanike prioriteetidele reageerida. Äh, sellel nädalal valitsusjuhid, riigipead Maltal arutavad äh, rändeküsimust ja see on muidugi oluline ka rahanduse vallas, sellepärast et küsimus, kuidas Euroopa Liit rändekriisile vastab sõltub ka eelarvelistest vahenditest, ehk siis need teemad on omavahel seotud. ei ole ühtegi Euroopa Liidu liikmesriiki, mis suudaks teiste abita rändega kohaneda. ehk siis Euroopa Liidul on siin selge lisaväärtus olemas. Euroopa Liit saab teha igasugused kulutused tõhusamaks, mis on seotud selle poliitikaga, ja Euroopa Liit suudab pakkuda palju paremat tulemust, kui mis tahes liikmesriik üksi suudaks aga samal ajal eh, peab ütlema, et siis, kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal eelarve vastu võeti, ei osatud seda probleemi näha. paindlikkus on piiratud, seda paindlikkust küll kasutatakse, mm, nii tänasel aastal kui järgmistel aastatel, aga see ei ole midagi sellist, mida kodanikud ootaksid. ehk siis ma ei väidaks, et tegemist on eelarvega, mis suudab kõikidele väljakutsetele vastu seista ja pakkuda Euroopa kodanikele seda, mida nad soovivad. loomulikult meie raportis keskendume me tulupoolele, sellepärast et selle mandaadi me kolmelt institutsioonilt saime. nõukogu oli esimest korda nõus lubada teistel institutsioonil üldse tulu poolest rääkida, eriti parlamendil. aga võttes arvesse seda, missugused on kõiksugused protseduurid Euroopa Liidus, siis ega parlamendil ei ole ju tulupoole kohta mingist sõnaõigust olnud. selle otsustavad tavaliselt liikmesriigid, täpsemalt valitsused. ma tean väga väheseid riike, kus eh, sellest teemast põhjalikult eh, räägitakse enne mitmeaastast finantsraamistikku, ehk siis need otsused tehakse rahvasaadikutega konsulteerimata. meie praktilised soovitused on eh, esiteks saada lahti igasugustest tagasimaksetest, eranditest, teistest erisustest, kuna see muudabki eelarve segaseks või arusaamatuks. ja sellepärast ei olegi võimalik eelarvet lahti seletada ja teiseks on meie soovitus vaadata tulupool uuesti üle, vaadata üle need võimalikud tuluallikad, nõnda et me ei hakka kodanikke täiendavalt maksustama, ei tõsta nende fiskaalkoormat meie meelest on see ainus õige lahenemine avaliku sektori vahenditele Euroopa Liidus ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui me räägime täiendavatest tuluallikatest. samuti peab säilitama liikmesriikide parlamentide ainuõiguse selles vallas otsuseid teha. me ei paku välja ühtegi uut maksu või midagi sellist, mida saaks teha niimoodi, et minnakse liikmesriikide parlamentidest mööda. ehk siis kõik, mida me välja pakume, on koostöö Euroopa Parlamendiga, liikmesriikide parlamentidega, selleks, et muuta eelarve paremaks. meil on mõned konkreetsed ettepanekud eh, automaatseteks tuluallikateks. eesmärk on eh, oma tulud vähemalt viiekümne protsendini saada eelarvest, praegu on nad alla kahekümne protsendi ja saaks rääkida näiteks sellistest valdkondadest, kus Euroopa Liit loob väärtust. ehk siis me ei mõtle ainult maksustamisest selleks, et saada tulu, aga ka, et selle lähenemisega saada mingisugust kasu. kui me räägime ühisest maksubaasist, siis see puudutab omet-, omakorda maksude, maksudest kõrvalehoidmist. kui me räägime keskkonnatasudest, mitte ainult Euroopa Liidu ettevõtjatele, vaid ka kolmandate riikide ettevõtjatele, kes ei järgi meie keskkonnanõudeid ja see teeb nad selles mõttes konkurentsivõimelisemaks, et nad ei järgi keskkonnanõudeid. Ehm, need oleks siis sellised vahendid, ehm, kus üldse Euroopa Liidu olemasolust ehm, tulenevalt on need allikad olemas, vastasel juhul selliseid tuluallikaid ei oleks lõpetuseks ütleksin, et meie nägemus protsessis tulevikus on järgnev. nagu ma juba ütlesin, ei ole võimalik jõuda tulemuseni, kui liikmesriikide parlamendid ei ole meiega sama meelt ja ei ole sellesse protsessi kaasatud. ma arvan, et selline dialoog mitte ainult paar korda aastas, vaid peaks olema mingi töörühm, analüüsirühm, midagi sellist Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamentide vahel ja selline formatsioon oleks väga kasulik ning seda teemat peab ka sisemiselt liikmesriigi tasandil, ka piirkondlikul tasandil arutama, kuivõrd piirkondi puudutab Euroopa Liidu äh, rahastuse teema samuti väga ning samuti tuleb seda kõike näha Euroopa Liidus toimuvate muudatuste taustal, võttes arvesse Brexitit, siis kõik teavad ju, et Euroopa Liit hakkab muutuma, mitte ainult sellepärast, et üks liikmesriik äh, hakkab liidust lahkuma ja lahkubki mingi hetk, vaid oluline on see, et kodanikud saaksid aru, milles seisneb Euroopa Liidu väärtus. mitte see, nagu volinik ütles, et kui palju eurosid antakse või tagasi saadakse, raamatupidamislikult ei ole võimalik seda kirjeldada, aga oluline on see, mis on Euroopa Liidu väärtus ja missugused on need vahendid, millega iga liikmesriik saab osaleda selles. Euroopa Liidu lisaväärtus liikmesriigi tasandil on selline teema, mida peab kindlasti eh, lahti seletama, peaks olema mingi selline tööriistakast, millega seda kõike hinnata saaks, suur tänu! tänan teid! hea kolleeg Ivailo Kalfin selle kokkuvõtte eest. analüüs ja soovitused ähm, Marju Monti juhitud töörühma raportis oli si-, tegelikult näitavad, milline tõeline konsensus oli kolme institutsiooni vahel, nõukogu, parlament, komisjon. see on tõesti äärmiselt paljutõotav meie siin eelarvekomisjonis oleme seisukohal, et meie ülesanne on välja töötada selline eelarve, mis oleks Euroopa Liidu kodanike jaoks arusaadav, selleks et Euroopa kõneleks oma kodanikega. ja siin me panime kokku sellise graafiku, äh, mille panime ehk siis, kui leiab aset kriis ja kui meil ei ole vahendeid selle kriisiga tegelemiseks, siis äh, luuakse usaldusfonde, selliseid eelarvesatelliite nagu Türgi äh, rahastamisvahend, äh, mitmesuguseid finantsinstrumente, mis on kõik täiesti arusaamatu. ja muuseas, ma pöördun siin rahvusparlamentide esindajate poole küsimusega. kuidas teie suudate kontrollida liikmesriikide osamaksu institutsioonidesse sellisel juhul? kuidas toimub arutelu parlamendis? Alain Lamassoor ei ole veel siia jõudnud. ei, just praegu jõuab siia. tervitan siin Alain Lamassoori, kes siis praegu just meiega ühines. ta oli ka kõr-, kõrgetasemelise töörühma liige. kuulasime juba ära volinik Oettingeri tundub, et ta on tõesti võtnud kindlalt äh, vastu otsuse eelarvet kujundada sellisel viisil, nagu töörühm seda on soovitanud. Ivailo Kalfin samuti tegi kokkuvõtte ettepanekutest, rääkis eriti Euroopa lisaväärtusest, rääkis Euroopa Liidu avalikest hüvedest ja tahtest äh, panustada omavahenditele, mis täna moodustavad kümme protsenti tollimaksud annavad äh, kümme protsenti viisteist miljardit tegelikult kogu eelarvest aastal kaks tuhat seitseteist kümnelt protsendilt jõuda viiekümnele protsendile, see on päris suur väljakutse. mida rohkem on omavahendeid, seda vähem räägitakse ka õiglasest vastutasust ja mida vähem räägitakse õiglasest vastutasust, seda rohkem toetatakse ühist nägemust, mis meil võiks olla Euroopa Liidust. ja teil on sõna, härra Lamassuur tänan, härra esimees, palun vabandage, et ma ei saanud kohe alguses koosolekul olla. mul olid äh, transpordiprobleemid. Äh, tahaksin samuti väljenda, väljendada heameelt, pidada siin mõttevahetust äh, rahvusparlamentidega teemal eelarvete suveräänsus samuti osaleb siin Euroopa Parlament, äh, eelarvekomisjon, volinik Oettinger. see teema tegelikult on Euroopa poliitika must auk. praktiliselt mitte üheski riigis ükski erakond, mis, ükski valitsuserakond er-, eriti ei julge rääkida ühenduse eelarvest ja selle rahastamisest lisaks sellele, mida ütles Ivailo Kalfin ja ma nüüd vabandan, kui ma üle kordan võib-olla seda, mida ta juba ütles, ma tahaksin rõhutada kolme aspekti kõigepealt. töörühma ettepanekud peavad täielikult kinni aluslepingust. nii see, nii lepingu kirjasõnast kui vaimust. ja mitte ainult ei pea me kinni aluslepingust, meie eesmärk on tagasi tulla aluslepingute vaimu juurde. juba kuuskümmend aastat on see nii olnud, me ju tähistame peatselt Rooma lepingu kuuekümnendat aastapäeva, et ühenduste poliitikat, poliitikaid rahastatakse ühenduse eelarvest tänu omavahenditele, milleks on siis maksutulud mis suunatakse täielikult, olgu siis tegemist äh, tollimaksudest saadud tuludega või muuga, Euroopa eelarvesse. see ei tähenda seda, et Euroopal oleks suutlikkus koguda makse. see tähendab aga seda, et äh, arvestades äh, see rahvusparlamente, kes on maksude alal suveräänsed, võib Euroopa Liit saada teatud ressursse ja teatud manööverdamisruumi teatud määral saada oma osa nendest ressurssidest, nagu see on olemas näiteks liikmesriikides kohalike omavalitsuste puhul. ja nende rahastamise osas Euroopa Liitu võibki pidada justkui kohalikuks omavalitsuseks, mis on pisut eripärane küll, arvestades tema territooriumi suurust. kuid põhimõte on see, teiseks, mis on võib-olla kõige äh, rabavam aspekt meie aspekti juures, on, on see, on tabel, mille muuseas koostas äh, äh, raha, rahanduskomisjon tema esimehe soovil, on just see tabel, mida, kus näidatakse kõiki neid satelliite, neid väikseid lisanduvaid eelarveid, mida on järjest rohkem, äh, mis jäävad kõrvale või on lisanduseks rah-, riiklikele eelarvetele ja ühenduse eelarvele, kuna ühenduse eelarve juba kakskümmend aastat, sellel on de facto ülempiir, mis, milleks on siis üks protsent RKT-st ja samas kus mitte ainult lepingud, vaid ülemkogu otsused, valitsuste otsused on Euroopa Liidule seadnud eesmärgiks Äh, täita uusi pädevusi, viia ellu uusi poliitikaid ja mida tuleb ka rahastada. samas Euroopa Liidu eelarves puudub raha ja, ja see raha leitakse seega mujalt. ja luuakse sellised pisieelarved erinevate nimedega selleks, et rahastada uusi tegevusi, mida on järjest rohkem ja raha võetakse riikide eelarvetest ja muuseas vastavalt äh, proportsionaalselt SKT-le ja sellega kaasnevad mitmed probleemid ja meie jaoks peamine probleem kui parlamendiliikmetele on see, et tõeline poliitiline arutelu, see tõelised otsused selles osas, kuidas neid eh, eelarveid tekitada, kuidas neid vahendeid kasutada, tegelikult jääb meie kontrolli alt välja, jääb Euroopa Parlamendi kontrolli alt välja, sest eh, juba põhimõtteliselt eh, Äh, Euroopa Parlament ei osale rahastamisel ja teiseks jääb seega välja rahvusparlamentide kontrolli alt. see sõltub muidugi riikidest, võib-olla siin on ka teisi juhtumeid, aga põhimõtteliselt on selge, et rahandusministrid äh, rahvusparlamentide ees äh, võivad väga selgest, väga lihtsalt selgitada, et jah, võeti vastu selline otsus nõukogus Euroopa Liidus või veel kuskil rahvusvahelisel tasandil Äh, näiteks COP kakskümmend üks, äh, mis tegeleb kliimamuutuste vastaste võitlusega ja et arvest- ja siis tuginedes SKT-le, siis meie riigi osalus on nii ja nii palju ja poliiti-, meil on lihtsalt poliitiline kohustus hääletada poolt. ja see ei ole mitte kuidagi rahuldav lahendus, sest sellised äh, fantoomlahendused, mis ei allu demokraatlikule kontrollile, Äh, rahastamaks tegevusi, mida me peame oluliseks, see ei saa nii jätkuda. ja kolmandaks, mitte keegi ei ole selle teemaga tõsiselt tegelenud. ei Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ega liikmesriigid. võib-olla ma, võib-olla te nüüd vaidlete mulle vastu siinkohal ja millega on siis tegu? see, et eelarve suhtes rakendataks subsidiaarsuse põhimõtet. me kõik peame lähimuse põhimõtet väga oluliseks ja rahvusparlamentidele antud õigust öö, äh, pidada järelevalvet selle, sellest põhimõttest äh, kinnipidamise üle, kas siis kasutada kollast kaarti või, või, või oranži. Äh, parlamendid on teinud siin osas ka olulisi ettepanekuid viimasel ajal aga kui me võtame ühenduse raames vastu otsuseid, sageli ka rahvusparlamentide nõusolekul, võib-olla isegi kaudselt, või siis valitsus, igal juhul valitsuste nõusolekul, mida toetavad siis parlamentide enamused, võtame vastu otsuseid, näiteks, et me anname Euroopa Liidule suurema vastutuse mõnes jagatud pädevuse valdkonnas, ehk siis, et me suurendame Euroopa Liidu rolli mõnes valdkonnas ja et sellega kaasneb näiteks mõne uue ameti loomine, mõne uue haldusteenuse pakkumine näiteks, nagu Euroopa välisteenistus oli. mitte keegi, mitte keegi ei tunne muret selle üle, kuidas Euroopa Liidule anda vahendid, inimressursid ja finantsressursid, mis vastaks sellele täiendavale vastutusele. ja meie ees on siis olukord, kus äh, me oleme tupikus, kus põhimõtteline otsus, mida, mida väga suurejooneliselt on, mis on suurejooneliselt välja käidud ülemkogus, kus selle, selle taga on liiga vähe, liiga hilja, äh, kus seda on, on võimalik ellu rakendada, sellepärast et vahendeid ei ole. ja kuhu ma tahan selle jutuga jõuda, on see, et me jõuame olukorda, kus täiendavate vahendite suunamine Euroopa tasandil, olgu siis komisjoni poolt või, või ametite poolt, kus me lisame täiendava kihi haldust, kus, kus me lisame täiendavaid kulutusi ja kus tegelikult tulud ja, ja maksukoormus kodanikele suurenevad, ehk siis maksumaksjad ikkagi lõppkokkuvõttes maksavad äh, olgu siis pädevus kohalik, regionaalne, riiklik või Euroopa tasandi pädevus ja see on lubamatu. ja ma arvan, et nüüd on tulnud aeg laiendada lähimuspõhimõtet tõeliselt ka eelarvele. mõista, et Euroopat ehitame me üles ja sellega kaasnevad alalised kulud, eelarvelised kulud, maksu, maksudega seotud kulud ja kui me kulutame ühe euro rohkem Brüsselile, see ei lisandu avalikele kulutustele liikmes Euroopa Liidus, see ei lisandu maksumaksjate maksudele, vastupidi, see võimaldab kokku hoida vähemalt ühe euro riiklikul tasandil või isegi üle ühe euro riiklikul tasandil. mida tähendab lähimuspõhimõte? teatud valdkondades Euroopa Liidu tegevus võimaldab sama kulu eest olla tõhusam, sama tõhususe puhul võib-olla vähendada kulusid ja võimaldab suurendada või suurendada tõhusust vähendatud kulude eest. hetkel eh, see Euroopa Liidu pädevuses ei ole, aga mingil hetkel Äh, näiteks kaitsevaldkonnas tekib meil võimalus, kui meil on poliitiline tahe, parandada Euroopa Liidu julgeoleku olukorda väga odavalt. nüüd meil on rohkem vormis sõdureid kui Ameerika Ühendriikidel, kuid hetkel mitte ükski neist ei ole võimeline sõdima. kui meil nüüd on Euroopa piiri- ja rannavalveüksus, siis on meil võimalik. ja see muide on vaikselt ka toimumas. siis on võimalik mõelda, et see, see tuleb lisanduseks riikide piirivalvele. see oleks absurdne. ja teiseks, kui meil ei ole enam sisepiiridel kaitset, siis meil on vaja tõelist kaitset välispiiridel ja seega mingi osa või isegi kõik äh, liikmesriikide vahenditest, äh, mis on täna suunatud äh, piirivalvele, peaks olema siis suunatud ühenduse tasandil välispiiride kaitsele. sellega muidugi kaasneb palju probleeme. aga kui me ei, ei tööta selles suunas, selle Euroopa ühishuvi, ühishüve nimel, siis me tegelikult oleme täiesti halvatud oma tegevuses. sest igas, et igasugune tegevus, äh, mis otsustatakse Euroopa Liidu tasandil, selle taga puudub rahastamine ja kokkuvõttes see tegevus jääb ebapiisavaks, seda tehakse liiga hilja, avalikkus ei toeta seda, kaasneb rohkem bürokraatiat ja kõike seda me ei taha. me tahame süsteemi kus näiteks tuginedes liikmesriikide riigikontrollile, Euroopa Kontrollikojale, kus me tagame lähimuspõhimõtte rakendamist täielikult ka eelarve valdkonnale ja kus väiksema kulu eest maksumaksjale saavutame suurema tõhususe, see on see, mida me ootame Euroopa Liidult, tänan. suur tänu, Alana Massour Äh, ja samas vaimus mina, kes äh, juhatan äh, eelarvekomisjoni koos kolleegidega, oleme siin näinud ühe Tokyo hoone ostuprojekti, kelle jaoks, Euroopa välisteenistuse jaoks. ja teine projekt oli osta üks hoone Pekingis, samuti Euroopa välisteenistuse jaoks. kakskümmend kaheksa saatkonda meil on juba ju on Euroopa Liidu liikmesriikidel, nüüd me siis tekitame kahekümne üheksanda saatkonna. kas sellel on veel mingisugune mõte, kas lähimuspõhimõtte nimel ei võiks me hakata tõesti mõtlema selle üle, kuidas äh, ühendada oma esindusi, näiteks konsulaadid, mis annavad välja viisasid, kas me võiks neid asju ühendada liikmesriikide vahel, mõeldes äh, riikide rahakotile kas me ei võiks näidata siin, et äh, meil on siin tõesti tegemist Euroopa lisaväärtuse kohaga? kas Euroopa Liit ei võiks äh, muutuda ülemaailmseks jõuks? nüüd oleme siis ära kuulanud, nüüd hak-, nüüd siis kuulame ära akadeemiliste ringkondade esindajad, kõigepealt proua Konstants Adolf, kes esindab äh, Green Budget Europe nimelist vastavat organisatsiooni, kus ta siis on. jah, proua, teil on sõna kümneks minutiks. Very much. Ladies and gentlemen um,, very aitäh, daamid ja härrad, siia tulemast. suur tänu ka väga valgustava senise arutelu eest. mul on hea meel teile tutvustada kahte uuringut, mille koostas Green Budget Europe Euroopa Parlamendi jaoks eelmisel aastal. selleks, et anda oma panus oma vahendite alasesse analüüsi ekspertide rühma poolt. täna hommikul mainiti kahte suurt teemat minu meelest, ehk siis, et eelarvet tuleb muuta, praegune eelarve ei peegelda Euroopa Liidu ja liikmesriikide kohustusi ning me peame mõtlema, kuidas parandada Euroopa Liidu eelarve olukorda parandavat eesmärki ning tutvustan nüüd rohelisi omavahendeid, mis meie analüüsist tulenesid me leiame, et äh, me peaksime leidma uued omavahendid, rohelised omavahendid ning selgitame ka, miks seda tuleks teha nüüd. nagu ma juba mainisin, siis koostasime kaks uuringut Euroopa Parlamendi jaoks. Need võib alla laadida meie äh, veebilehelt, ka Helga Trüppeli veebilehelt. ning esitasime uuringu ka Ecofoni nõukogule eelmisel nädalal. me, me palusime, et nad kirjutaks alla ka deklaratsioonile kolme päeva jooksul ko-, kogusime kokku kuuskümmend kolm väga kõrgetasemelist allkirja nii teadlaste kui poliitikute kui komisjoni ametnike poolt roheliste omavahendite jaoks miks me arvame siis, et on praegu suur võimalus minna edasi roheliste omavahenditega? rääkisid, räägiti siin juba Euroopa eelarve peamistest puudujääkidest, neid ei pea kordama, aga üks asi, mis mulle silma jääb, on see, et Euroopa Liidu eelarvel, eelarves napib sellist juhtivat võimekust, mis ei ole mitte ainult seotud kliimamuutusega ja siis roheliste omavahenditega, vaid sellel on ka suur sotsiaalne ja majanduslik mõõde, mitte ainult roheline. mis on siis rohelised omavahendid? nagu juba ma ütlesin, need peaks kaasa aitama Euroopa Liidu eelarve võimele olukorda muuta see peaks vähendama maksukonkurentsi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning öö, oluline on siin ka reostaja maksab põhimõte. miks liikmesriikide eelarvest peab maksma millegi eest, mida on põhjustanud keegi teine? ning siin saabki Euroopa Liit olulist rolli mängida loomulikult tuleb ka paremini ressursse äh, jaotada. meil on nüüd äh, Pariisi kokkulepe olemas, nagu te teate, siis artikkel kaks sealt ütleb, et äh, tuleb piirduda ühe koma viie kraadiga. Te võib-olla aga ei tea, et Euroopa Liit praeguses olukorras ei suuda elu sees saavutada seda ühte koma viie, ühe koma viie kraadi eesmärki sest meie eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks ja kolmekümnendaks aastaks tegelevad ainult kahe kraadi eesmärgiga. kui Euroopa Liit ja ülejäänud maailm öö, soovib saavutada ühe koma viie protsendi eesmärki, peame me tõhustama oma öö, tegevust kahekümne viie protsendi võrra siis jätkusuutliku arengu eesmärgid see ei puuduta ainult majandust. vaid see on palju laiem teema, seda võib arutada näiteks Euroopa poolaasta raames ning mõelda, kas see võiks asendada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat pärast kahekümnendat aastat, see oleks selline süsteem, kus kõik võidaksid miks me räägime rohelistest omavahenditest ning miks meie arvates sellel on tohutu potentsiaal? ma juba ütlesin, et äh, meil on palju väliseid kulusid, peidetud kulusid, mida äh, hinnad ei peegelda, ehk siis meie äh, hinnad on väga subsideeritud, sellega tegeleb ka järgmine eelarveraamistik, nagu juba öeldud, sest meil on ka palju erandeid seal sees praegusel hetkel ning me peame tegelema nende peidetud kuludega, mida kehtest-, mida põhjustavad teised läbi oma eelarve. selle üle tuleb mõelda ka liikmesriikide tasandil. me ei pea rääkima siin lähimuspõhimõttest, sest ränne ja kliimamuutus ja keskkonnateemad näiteks ei öö, öö, piirdu öö, ühe riigi piiridega. siis avalikud hüved, millel ei ole hinda aga nad maksavad ikkagi. ning ka sellega tuleb tegeleda. mida varem me seda teeme, seda parem. sest kliimaalane tegevus, sotsiaal- ning äh, majandusalased äh, sammud saavad olema tulevikus väga kallid. aga milline on olukord praegu? kui vaadata Euroopa kahekümne kaheksa liikmesriigi maksutulusid, siis võib näha, et loomulikult suure osa moodustab äh, tulumaks, siis käibemaks ja nii edasi, aga kus on kliimamaksud? paraku siin slaidi peal neid näha ei ole. miks? kui vaadata keskkonnamakse suhtes SKT-ga, siis need on allpool kahest protsendist. seega manööverdumisruum siin on üüratu. siin on võimalik teha väga palju ära milline reaalsus siis veel on? ma ei hakka rääkima siin tööhõive aspektidest, aga finantskriisi ajal võis näha, et ainult roheline sektor võis luua uusi kvaliteetseid töökohti. meil on endiselt suur äh, tööpuudus ning samuti suur energiasõltuvus. igal aastal impordime Euroopa Liitu üle viiesaja miljardi euro äh, Euroopa Liidu eelarve on sada kolmkümmend viis miljardit eurot. ning sellest ei ole, sellest erinevusest ei ole palju räägitud. ning kõik need subsiidiumid ning välised kulud toovad kaasa öö, lisakulutusi. me oleme näiteks näinud et, et kümme koma üks protsenti on suurenenud erinevus keskkonna ning tööjõumaksude vahel, sedagi tuleks arvesse võtta meie esimene uuring ning ma väga üksikasjadesse ei lasku, uuris nelja erinevat instrumenti, äh, maanteemaksu, CO2 maksu, energiamaksu ning äh, Euroopa Liidu trahve Euroopa Kohtu poolt. vaatasime ka keskkondlikku, sotsiaalset ja majanduslikku aspekti nende puhul ning ka lähimuspõhimõtet võtsime arvesse võib näha, et kõigil neil on suur potentsiaal panustada Euroopa Liidu eelarvesse. mõned teevad seda sotsiaalsemast küljest, teised majanduslikumast küljest, aga ära saab teha nii mõndagi. huvitav, ja sellest kindlasti räägitakse veel, aga huvitav on see, et me kõik teame seda statistikat, aga Teil on kindlasti ka oma valijate hulgas sellest väga keeruline rääkida ning teine uuring vaat-, vaatleski kommunikatsiooniteemat erinevate sihtrühmade jaoks. vaatasime kaheksat erinevat teemat, väga meeldiv oli, et Monti rühm mainis ka piiriülest süsinikumaksu. ehk siis sellega saab tegeleda äh, CO2 heitmetega äh, Euroopa äh, Liidust väljaspoolgi uuringus tõime välja erinevad sihtrühmad, mida ma mainin veel hiljem, ning siis vaatasime, kuidas me saaksime demüstifitseerida erinevad aspektid keskkonna maksustamise puhul ja kuidas erinevate sihtrühmade jaoks siis seda kasutada. vaatasime loomulikult majandus- ja tõhususaspekte, konkurentsivõimet sotsiaalseid küsimusi ning loomulikult vaatasime ka Euroopa ja keskkonnamõõdet ning üritasime vaadata, miks on nii keeruline edastada päris fakte koha peal miks me teeme, tegeleme kõigepealt alati konkurentsivõime teemadega, kuigi me teame, et mõningad meie konkurentsivõimelisematest liikmesriikidest, näiteks äh, äh, Rootsi või Taani, on väga kõrge maksukoormusega äh, maksud, riigid. nii Rootsis kui Taanis on energiamaksud väga kõrged. aga siis sotsiaalne võrdsus. me teame juba mõnda aega, ja teadlased kordavad pidevalt seda, et võrreldes teiste maksuvormidega, näiteks tulumaksu või käibemaksuga, on öö, ähm, äh, keskkonnamaksud öö, äh, vähem karistavad. siis lähimuspõhimõte. sedagi on siin mainitud, me ei saa tegeleda rände või äh, kliimamuutusega ainult riigisiseselt ning võttes arvesse ka tärkavaid majandusi, siis peame mõtlema, kuidas oma jõud ühendada. ma ei soovi siin üksikasjadesse laskuda, aga näitaksin ka viimaseid slaide. siin on näited süsinikumaksust me oleme üritanud siis põhjendada, miks need süsinikumaksud on mõistlikud. vaatasime näiteks, miks vaadatakse nii palju keskkonnamõjusid, majandusmõjusid, selle asemel, et vaadata, kuidas Euroopa Liit saab läbi roheliste omavahendite panustada madala süsinikuga majanduse investeeringutesse ning ka sellesse, et majanduskasv ei oleks seotud enam äh, kasvuhoonegaasidega. meie arvates pole sellega piisavalt tegeletud. siis võrdsuse küsimus. me teame, et keskkonnamaksud on mõistlikumad kui tulu või ma-, maks või äh, käibemaks Äh, ning edukamates riikides võib näha, et, et nendest on tõesti ka kasu. ilma liikmesriikideta ning kohalike omavalitsusteta ei jõua me kuskile, aga see on ka Euroopa teema. Euroopa ei tähenda ainult Brüsselit, vaid ka teid koha peal. ma juba ütlesin, et Euroopa Liit ja ka see tähendab liikmesriigid kirjutasid alla Pariisi leppele Äh, ning äh, seda tuleb arvesse võtta nii, nagu ka konkurentsi kui ka varade ümberjagamise teemat. järeldus, väga lihtne. Öelge, mida te maksustate ja mida te ei maksusta ning äh, mille peale te kulutate ning mille peale ei kuluta ning siis ma ütlen teile, mis on teie eesmärgid. me oleme rääkinud sellest juba seitse aastat ning tänapäeval võib öelda, et jah, Euroopa Liidu eelarve näitab täpselt, millised on prioriteedid nii kohalikul, riiklikul kui Euroopa tasandil, aitäh! Äh, suur tänu, proua Adolf, selle väga selge sõnavõtu eest, see näitab väga selgelt, et eelarvepädevus on äh, riikide parlamentide kätes ja äh, kui me mõtleme skandaalidele, LuxLeaks, Panama Papers, need on kõik seotud sellega, et Euroopa Liidu liikmesriigid on omavahel konkurendid ja seega eh, lihtsalt läheb raisku üks osa nende vahenditest. olemegi siis analüüsimas just seda olukorda. tänan teid, proua, selle ühise analüüsi eest Eh, selle üleskutse eest mõelda, millist ühiskonda me ikkagi tahame. ja nüüd saab järgmisena sõna proua Vanus Nerudova, kes esindab Mendeli ülikooli Brnoos Tšehhi Vabariigis. kui te võik-, suuda-, saaksite piirduda kümne minutiga, oleksin teile väga tänulik. Thank you very much, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees. täna soovin teiega jagada meie Fair Tax projekti äh, tulemusi, mis on seotud kestliku Euroopa Liidu rahastamisega. see oli see dokument, mida me kõrgetasemelisele töörühmale septembrikuus kaks tuhat kuusteist esitlesime ja ma tahaksin mitte ainult jagada meie arvamusi, aga ma tahan välja tuua ka need paralleelid meie soovituste ja Monti raporti vahel meie soovitused kestlikkusele suunatud Euroopa Liidu rahastamise vallas põhinevad kahel põhjendusel. esiteks, praegune Euroopa Liidu omavahendite süsteem ei panusta Euroopa Liidu kesksete eesmärkide saavutamisse. Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegias on ette nähtud sellised eesmärgid nagu nutikas, jätkusuutlik, kaasav kasv Äh, neid praegu ei täideta. teiseks me näeme, et on selliseid lõhesid äh, kestlikkuse vallas, aga just Euroopa Liidu tasemel saaks neid lõhesid ületada. Äh, meil on väga hea meel selle üle, et need kaks põhjendust on raportis samuti välja toodud. raport toob välja erinevad ähm, kriteeriumid mis lähtuvad just kestlikkuse kriteeriumist, samuti nähakse maksupõhiseid omavahendeid just viise, millega saaks neid eelmainitud lõhesid ületada. millised siis need lõhed on? esiteks tooksin välja selle, et tööjõumaksud on järjest suurenevad ja nad on niigi suured praegu. praegu viiskümmend kolm protsenti kogu Euroopa Liidu maksustamisest ongi tööjõumaksud teiseks, seda on juba täna mainitud, äh, korrektiivsete maksude kasutamine muutub järjest äh, vähem tähtsaks. näiteks keskkonna vallas on jõutud rohkem kui seitsmelt protsendilt kuue koma kuue protsendi juurde ja tarbimismaksudega on umbes samasugune lugu. kolmas lõhe kestlikkuse valdkonnas on see, et äh, järjest suurem on konkurents maksude vallas see toob kaasa tulude ümbernihkumise, ka skandaalid näiteks. neljas probleem on seotud maksude laekumisega ja maksupettusega. ja viiendaks näeme me lõhet selles, et maksusüsteemide progressiivsus järjest väheneb ehk siis see, et maksudega midagi ümber jaotataks, seda toimub järjest vähem, sotsiaalne kaasatus on selle tõttu kahjustatud ja selle tõttu äh, ebavõrdsus järjest suureneb. seega soovitame me oma dokumendis äh, seda, et lähtuda äh, et, et kõikides kriteeriumides hakata viitama ka kestlikkusele. meil on hea meel selle üle, et kestlikkusest lähtuv hinnang on ka Monti raportis olemas ning viidatakse neljale kestlikkuse sambale, need on kõik raportis olemas, me räägime siin majanduslikust, sotsiaalsest, keskkonnaalasest ja institutsionaalsest kestlikkusest. ja me rõhutame seda, et institutsionaalne kestlikkus on oluline sellepärast, et kui ei ole toimivat õigusraamistikku, siis ei ole ka võimalik piisavalt makse koguda. ehk siis institutsiooniline kestlikkus on siin kõige olulisem. kui rääkida nüüd majanduslikust kestlikkusest, siis ehm, see toob majanduskasvu hoopis ehm, teise võtmesse, me ei räägi kvantitatiivsest kasvust, aga kvalitatiivsest kasvust ehk nutikast kasvust. me räägime ka fiskaalsest kestlikkusest ja sellest, et valitsuse nii maksu- kui kulutamisprogrammid on nutikad, me räägime ka majanduslikust heaolust. nüüd, kui tulla sotsiaalse kestlikkuse juurde, siis on siin sellised teemad nagu näiteks sotsiaalne kaasatus, ühtekuuluvus, liikuvus, sellised asjad, millele on viidatud Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. keskkonnaalase kestlikkuse puhul saaks mingisugusel maksul põhinev Euroopa Liidu omavahend aidata kaasa õhusaaste vähenemisele või näiteks edendada taastuvenergiaallikate kasutamist ja taas soovin rõhutada seda, et institutsionaalse kestlikkuse puhul ei puuduta see ainult institutsioone endid, aga ka olulisi reegleid. reeglid on väga tähtsad, kui rääkida näiteks horisontaalsest maksude harmoneerimisest, sellest, et ei tekiks allakäiguspiraali, samuti sellest, et maksudesse ei sekkutaks ja ka, et finantskoorem oleks liikmesriikide vahel võrdselt jaotatud miks kasutada teatud makse üldse Euroopa Liidu omavahenditena? on teatud valdkondi, millega ei saa hästi liikmesriigi tasandil rinda pista. samuti maksude laekumisega on probleeme, teiseks on teatud piiriülesed juhtumid, mille puhul lihtsalt ei ole võimalik vastust anda liikmesriigi tasandil, siis loomulikult Euroopa Liidu tasandi maks, mil, mis oleks ka oma vahend, see aitaks eh, saada lahti ka nendest, kes praegu maksu üldse ei maksa, nii-öelda tasuta sõidavad. ning samuti saaks ära hoida ka selle, et Euroopa Liidu riik, liikmesriikide netopositsioonidest eh, räägitakse nagu praegu, sellepärast et teinekord on raske netopositsiooni lahti mõtestada, sest et ei teata, kuidas makse arvutatakse. kui nüüd vaadata raportisse, siis raporti kõige innovatiivsem osa on see, et mainitakse mitmeid maksubaasi variante, mida ka meie analüüsisime. pakutakse välja, et ei peaks olema ainult üks maksupõhine äh, Äh, omavahend, vaid neid peaks olema mitmeid, peaks olema selline komplekt. ma juhin tähelepanu teatud äh, variantidele, mida me oleme kaalunud. Äh, need oleks siis sellised variandid, mis aitaks praegusest kestlikkuse lõhest üle saada. esiteks CCTB ehk äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas, teiseks finantstehingute maks, süsinikupõhine lennupiletimaks ja lihtsalt süsiniku maksustamine. kui rääkida nüüd äriühingu tulumaksuüksest mahtu, maksubaasist, siis see võiks aidata kaasa küll kestlikkuse lõhest ülesaamisele, selles mõttes, et eh, maksualane konkurents oleks paremas olukorras, eh, maksubaasi õõnestamist enam ei toimuks, samuti eh, võiks olukord minna paremaks tööjõumaksudega, saaks lahendada äh, ka maksude laekumise ja maksupettuse probleeme, eriti just maksude kõrvalehoidmist ja agressiivset maksude planeerimist. samuti oleme me analüüsinud ka seda, et kui palju tulusid saaks äriühingu tulumaksu ühtsest maksubaasist, kas sellega saaks täielikult asendada näiteks tulumaksu tulemusi tulemuste kohta võiks öelda, et see oleks küll võimalik ainus erand oleks Küpros, kus see ei oleks võimalik. seda CCCD puhul, CCTP puhul täpselt samamoodi Küpros oleks ainus, kes ei suudaks piisavalt laia maksubaasi luua. rääkida rahvamajanduse sissetulekust, siis siin peaks rääkima osalisest asendamisest, sellepärast et ükski liikmesriik ei suudaks siin piisavalt makse koguda selleks, et täielikult äh, rahvamajanduse põhiseid vahendeid asendada. see oleks aga võimalik, mis, võimalus, mis aitaks vähendada maksualast konkurentsi, see võiks aidata tõsta korrektiivse maksustamise tähtsust Euroopa Liidus ja samuti võiks see aidata maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuse esinemist. kui rääkida finantstehingute maksu tulupotentsiaalist, siis ähm, oleks võimalik täielikult asendada siin äh, tulumaksul põhinev omavahend. see oleks võimalik kaheksas liikmesriigis, esimese variandi puhul ja kaheteistkümnes liikmesriigis teise variandi puhul ähm, täielikult saaks seda asendada rahvamajandusel põhineva omavahendi puhul ainult Prantsusmaal ja Saksamaal ning Ähm, kahekümne kaheksast liikmesriigist oleks see võimalik kas kaheksas või üheksas. kui rääkida nüüd ähm, süsinikul põhinev lennu, süsinikul põhinevast lennupiletimaksust, siis ähm, põhjendus oleks siin selline, et tegelikult ei ole selget seost praeguste süsinikuheitmete maksu äh, puhul lennupileti hinnas sellepärast, et osa liikmesriike kasutab seda, aga teised mitte. praegu ei sõltu see sellest, kui palju täpselt heitmeid lennuga tekitatakse. taas me oleme siin aru, arvutanud seda, kui suur oleks äh, siin see tulu sellise vahendi puhul ja taas see põhineks siis sellel, kui palju, äh, kui mitu eurot ühe CO2 tonni pealt äh, kasseeritaks. Need on siin slaidil välja toodud ja lõpetuseks eh, mainin lihtsalt süsinikumaksu. me oleme analüüsinud süsinikumaksu võimalikkust ja te näete taas slaidil neid võimalikke maksulaekumisi, sõltuvalt sellest, kui kalliks me ühe CO2 tonni teeksime ehk siis kokkuvõtteks. see osa on samuti kõrgetasemelise töörühma raportis olemas. meile teeb head meelt see, et raportis räägitakse erinevatest lähenemistest selleks, kuidas maksudel põhinevat, eh, põhinevaid omavahendeid luua, isegi analüüsitakse seal õiguslikke aspekte ja eriti hea on veel see, et nähakse seost Euroopa Liidu äh, tulude ja kulude vahel ning Euroopa Liidu avalike vahendite ja Euroopa Liidu lisaväärtuse kriteeriumid tuuakse tõesti eelkriteeriumiteks selleks, et kui hakata eh, Euroopa Liidu laekumisi reformima, siis neid ka arvesse võetakse, aitäh! Merci, madame! suur tänu, proua Nerudova, teie väga sisuka analüüsi eest, teie ettepanekute eest ja omavahendite äh, hindamise eest äh, uurimaks, kuidas siis või paremini kooskõlastada liikmesriikide erinevaid praktikaid. ja läheme nüüd edasi mõttevahetusega. annan sõna neile, kes on soovinud sõna saada. paluksin teil oma sõnavõttudes piirduda kolme minutiga sellisel juhul saavad kõik ka sõna. ja esimene kõneleja. Mireski Gregors, ma vabandan, kui ma nimesid valesti hääldan, esindab Poola senatit. on eelarvekomisjoni juht ja ECR-i fraktsiooni liige. tänan, esimees kõigepealt äh, tahaksin õnnit-, avaldada tunnustust härra Montile ja kõrgetasemelisele töörühmale selle raporti koostamise eest. selle järeldused äh, väärivad igati toetust. Äh, toetust vajab tasakaalustatud eelarve põhimõte Euroopa Liidu eelarve puhul. see on tähtis nagu ka esimees ütles. Euroopa Liit ei tohi olla pankade klient. see on tähtis põhimõte. aga mis veelgi on tähtis? see, et tuleb ümber struktureerida ja lihtsustada, muuta selgemaks Euroopa Liidu eelarvet ka seda, see mõte väärib toetust. iseäranis tagasimaksete lõpetamine, sedagi tuleb toetada. mõned raporti osad vajavad siiski põhjalikumat analüüsi. Need on seotud majandustegevusega seotud aspektidega, ettevõtlusega. eriti süsinikumaks. seda tuleb analüüsida konkurentsivõime valguses, milline on Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime. selle piiramine võiks mõjutada teisi tulusid Euroopa Liidu eelarves seega tuleb selle üle põhjalikult järele mõelda. pigem ma keskenduksin teadusuuringutele, äh, kust leida uusi tulusid ja finantstehingute maksule keskenduksin pigem. seda on lihtsam kasutusele võtta, tundub õiglasem äh, vaadeldes erinevaid riike just Äh, millest koosneb Euroopa Liit. nüüd kulude poolelt. Euroopa Liidu alusleping eeldab, et teatud poliitikaid rahastatakse eelarvest. selles mõttes on, on asi väga jäik tegelikult. eelarve ei ole piisavalt paindlik. seega ma toetaksin raporti ettepanekut mõelda sellele, kuidas reformida ühist põllumajanduspoliitikat ja teisi poliitikaid, äh, mis võtavad enda alla suurimad kulud eelarves. tänan, esimees tänan. järgmisena saab, saab sõna kolleeg Karel Fiedler, kes on eelarvekomisjoni aseesimees esindajate kojas Tšehhi Vabariigis, sõltumatu parlamendiliige. Eh, suur tänu ja tänan ma tegin põhjalikke märkmeid sõnavõttude ajal ja ma nägin siin vastuolu selles, mida ma kuulsin. mulle tundub, et härra Artüi ütles, et tollimaksude osakaal tuludes langeb ja et äh, suurt tähtsust omistatakse keskkonnapoliitikate ellurakendamisele. ja et meie tööstuspoliitika peab täitma keskkonnakaitse põhimõtteid. mina näen siin probleemi. see seisneb selles, et on väga palju kaup, kaupu, mis on pärit väljastpoolt Euroopat, mis jõuavad meie turgudele ning tootjad teistes maailma osades omavad konkurentsieelist. Nad ei pea meie reegleid täitma. mina esindan terase tööstusega tegelevat piirkonda Tšehhi Vabariigist ja noogutate, ilmselt teate, mida ma silmas pean. pean silmas eelkõige Hiina terast siinkohal kui me rõhutame keskkonna aspekte, siis see on kindlasti oluline, aga meie kaubanduspartnerid peavad samuti eeskirju täitma, kui nad tahavad oma kaupu meie turgudel müüa. seepärast ainus, mida me teha saame, on kaitsta end, kasutada, kasutades tollimakse. ei oleks ju õige, kui me ütleksime, et me täidame eeskonna e-, reegleid, suurendame tootmist. ei, me peame, tegelikult mida meil vaja, meil on vaja kaitsemeetmeid ja siin ma ei arva, et Euroopa Liit kaitseks piisavalt äh, ühtset turgu. me kuulsime siin alguses, et äh, tollimaksude osakaal tuludes langeb siis olekski võimalus seda, suurendada seda osa. ühtlasi väga paljud Euroopa ettevõtted muutuksid konkurentsivõimelisemaks. me kuulsime siin ka, et meil on probleeme tööpuudusega Euroopa Liidus. näeme ka, et tootlikkus ja toodang kasvab kiiresti samas on meil kõrge tööpuudus ja puudus oskustöölistest. see näitab, et meie haridussüsteem ei vasta nõuetele si.. suur tänu. terase näide muidugi sunnib Euroopa Liitu mõtlema oma kaubanduspoliitikale, mõtlema selle üle, kuidas end kaitsta ameeriklastel on saja viiekümne protsendised maksud, Euroopal aga kakskümmend protsenti äh, ei, ei, ei ole teinud piisavalt. aga nüüd Elizabeth, Isabel Toma, Euroopa Parlamendi liige, kes esindab Sotsiaaldemokraatlikku fraktsiooni. tänan, esimees. omalt poolt äh, tahaksin samuti tänada Monti äh, töörühma liikmeid lõpuks ometi oleme teinud katse välja tulla sellest tupikust süsteemist, mis on läbipaistmatu, oleme rääkinud tagasimaksetest ju siin ning äh, kogu sellest kirjust pildist äh, finantsinstrumentidest, millest härra esimees just rääkis, meil on, me räägime, te räägite sellest sageli ja see um-, selle ummiku puhul on tähtis ka see, et äh, meie süsteem on vastuolus lepingute vaimuga, härra Lamassuur tuletas seda samuti meelde. Euroopa Liidu me teame, et liikmesriikide panused eelarvesse ei ole ju tegelikult omavahendid. Need on lihtsalt eh, heast tahtest antud sissemaksed, mille tulemusena meil on eelarve, mis iga aasta igal aastal järjest kahaneb, liikmesriikidel on alati häid vabandusi, et neil on väga raske valida selle vahel, kuidas, äh, kas kahandada oma riigieelarvet või kahandada Euroopa Liidu eelarvet, et neil on see siis raske. ma tahaksin tervitada siin ka komisjoni, paraku volinik juba lahkus, ja ta-, tervitada nende head tahet alustada tööd selleks, et me saavutaksime viiekümneprotsendilise omavahendite tasandi järgmises finantsraamistikus väga tore ja, ja et meil oleks ka mõtestatud maksusüsteem, me mõtleksime energiale ja kliimale, ma igati toetan seda. aga peaksime mõtlema ka sellele, kuidas investeerida keskkonnaalastesse muutustesse, mõtlema ühtekuuluvuspoliitikale, aga tuleme selle juurde tagasi. ma jagan ka kolleegi sõnu. parlamendis me muuseas, Euroopa Parlamendis võtsime vastu piiride korrigeerimise süsteemi. ei ole ju õige, et ainult eurooplased maksaksid süsinikumaksu ja et me maksaksime ja et meie konkurentsivõime kannatab, ehk siis piiridel ehk siis impordil peaksime maksustama äh, teatud tooteid Mm, mul on ka hea meel, et komisjon räägib finantstehingute maksust selleks, et kahandada spekuleerimisega seotud riske. tahaksin ka rõhutada õiglast maksu, äh, nagu mitmed eksperdid ka sellest on rääkinud, nagu proua ka ennist rääkis, tähtis on õigluse aspekt. Äh, õiglus maksude vallas on Euroopa projekti keskmes tegelikuks, tegelikult, kui me tahame seda projekti säilitada ja öeldes asju nüüd avameelselt, hargmaised ettevõtted täna, kes kõige enam tulusid teenivad, on samas need, kes maksavad kõige vähem makse ja kes kõige vähem täidavad äh, oma maksukohustusi. tuletan meelde null koma null null viis protsenti, mida maksab Apple Iirimaal. see komisjon on sellest ka hästi teadlik ehk siis me oleme ühest küljest äh, edasi liikunud äh, finantstehingute maksuga, aga teisest küljest äh, meie maksubaas ei võta arvesse kõige olulisemat rikkust, mis meil on, milleks on mittemateriaalne kapital, mida ei ole selles arvutuses arvesse võetud. ja lisaks ei ole me veel saavutanud piisavat määra, mis oleks ainus viis siis, kuidas vältida maksudumpingut. ja lõpetuseks veel kaks märkust, kõigepealt lähimus põhimõte, härra Lamassuur, teil on igati õigus. kui me tahame olemasolevatesse poliitikatesse midagi uut sisse tuua, siis me saame mõelda tõesti lähimuse laiendamisele, aga mõtleme uutele poliitikatele näiteks, näiteks noorte tööpuuduse osas, näiteks äh, majanduse hoogustamise kava, Junckeri kava raames siin ei ole võimalik äh, lähimuspõhimõtet ka rakendada. ka siin peaks äh, olema julge, siin on küll see raske, aga ütleme julgelt, et me ei saa jätkata ümberpaigutamist sellisel kujul. me nägime EFSi puhul, kus äh, raha lihtsalt kraabiti nendest eelarveridadest, kui, kuigi tegemist on tulevus, tuleviku investeeringutega. ja võtame nüüd julgeoleku teemade silmaga, lõpetan esimees julgeoleku teemad, me teame, mis see maksma läheb, me teame, et me ei saa jätkata äh, see ümberpaigutustega lihtsalt teistelt erialaridadelt, aga jätkan siis teinekord esimest samal level. tänan, proua Toma. Alain Lamassoor lahkub mõne hetke pärast, nii et äh, kui olete nõus, siis annaksin talle sõna. et ta saaks siis kommenteerida ekspertide sõnavõtte ja, ja esimeste kõnelejate sõna võtta. tänan, esimees, ja tänan kõiki sõnavõtjaid. mõned märkused siis minu poolt ja võib-olla mõned vastused ka. kõigepealt, hea uudis on see, et meie ees olev ajakava annab meile võimaluse täiendavaid uuringuid läbi viia, nagu ka mitmed äh, sellest rääkisid, härra president Tereski näiteks ja et igaüks võiks siis oma koduriigis arutada või võiksime koos arutada, et ECOFINis näit-, kuna ei, nagu volinik Jüttinger ka ütles, eesmärk ja nagu mainis ja nagu ka töörühm seda välja pakkus, ehk siis, et reform peaks algama samal ajal kui järgmine finantsraamistik ehk siis aastast kaks tuhat kakskümmend teiseks, tuleb vahet teha, nagu töörühm seda ka tegi, uutel tuludel eh, eelarvesse, kahekümne seitsme liikmesriigi eelarvesse ja nendel tuludel, mida võib rahastada kergesti läbi tõhustatud koostöö. siiamaani on neid formaate suhteliselt vähe ja need ei eelda äh, finantsvahendeid olemasolevatest projektidest võib siin mainida näiteks äh, tõhustatud koostööd. mõned on küll, nendest jah, mõned on ka kulukamad. Äh, härra Bereski, Isabel Toma tõstatasid küsimuse, kas, äh, kuidas rahastada tõhustatud koostööd? võiks rahastada Euroopa Keskpanga tulusid kui meil on euroalal selline suutlikkus, siis tegelikult peaks see ressurss minema euroalale. ma arvan, et tuleks vahet teha selles, mis ütleme, esimeses staadiumis võiks olla teostatav ja selle vahel, mida saaks teha hiljem. minu isiklik äh, tunne, see ei ole tingimata töörühma seisukoht, on, et CCCTB, mis on siis Euroopa täiendus ähm, tulude maksustamisele, kus me siis saaksime tõesti äh, üh-, kindla maksubaasi, et see võtab rohkem aega. loodetavasti meil õnnestub seda maksubaasi harmoneerida, tegemist on ühehäälsuse valdkonnaga, ja teiseks, üks osa peaks minema Euroopa Liidu eelarvesse, aga samas mõelge, mis toimub mujas, mujal maailmas. kuulame, mida räägib OECD, mida otsustab USA kongress, mis on ka, tegeleb väga aktiivselt selle teemaga. ja veel, ärgem unustagem, et need äh, niinimetatud moraalsed maksud, näiteks süsinikumaks, nende e-, eesmärgiks on mitte raha sisse tuua tegelikult mida edukamad on need maksud, ehk siis mida vähem on saastet, seda vähem ju toovad need maksud sisse. ja seni, kuni meil ei, muidugi meil läheb selle, sellega läheb aega, et meil õnnest-, enne kui meil õnnestub süsinikuheitmeid äh, vähendada, aga teistmoodi on lood äh, tollimaksudega muidugi. alguses ei olnud, ei osanud keegi ette näha, et need lõpuks hakkavad kaduma nagu äh, siin uurijad ütlesid, meil peaks olema erinevaid ettepanekuid ja mitte ei tohiks me tugineda ühel ainsal ressursil. õige on see nüüd, et äh, me peame prognoosida suutma tulusid ja kulusid. ei tohi, ei tohi ettevõtjaid seada ebasoodsasse olukorda võrreldes välismaiste ettevõtetega ja siin süsinikumaks siin kontekstis, kui tegemist on Euroopa Liidus tootvate ettevõtjatega, siis äh, ja neilt võtame maksu, siis peab olema mingisugune sarnane koormus ka nende ettevõtete jaoks, kes soovivad meie turul müüa. vaatamata sellele, mida praegu Atlandi taga räägitakse, peame siiski väga ettevaatlikult suhtuma Äh, ranges mõttes tollimaksudele. me ei saa otsustada üleöö, et me suurendame tollimakse. me võime tõhustada oma kaitsearsenali, aga äh, lihtsalt tollimaksude tõstmine niisama lihtsalt võimalik ei ole. enne kui härra Lamassuur lahkub, ma tahaksin küsida, kas finantstehingute maks ei too endaga kaasa finantstehingute mujale siirdamise ohtu, sest eh, on ju väga, finantstehinguid on ju väga lihtne mujale viia, ei ole midagi lihtsamat. seda ütlevad kõik finantsmaailma tegijad. teiseks, mina ei usu seda. ja Euroopa Komisjon on seda teemat väga suurepäraselt uurinud ning kolmandaks, minu isiklik arvamus ja siin tõesti isiklik, on see, et lähiaastatel, eriti Brexiti läbirääkimiste kontekstis, sit-, Londoni City tulevik, kõik need keerukad suhted, mis äh, on kujunemas finantstoodete, finantsinvesteeringute äh, osas Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, uued õigusaktid Ameerika Ühendriikides äh, regulatsioonid, deregulatsioon, ma ei usu, et me väga kiiresti võiksime selles vallas edasi liikuda, ehk siis minu jaoks on tegemist pigem teise põlvkonna oma vahenditega, aga see on minu isiklik äh, seisukoht. suur tänu, suur tänu Alain Lamassuurile. ja tuleme siis sõnavõttude juurde tagasi. Antonio Missiani, eelarvekomisjoni esindaja sotsiaaldemokraat Itaalia Vabariigi esindajate kojast. Grazie signor eh, Presidente, il eh, bilancio, l'attuale struttura del bilancio dell'Unione sicuramente aitäh! praegu, praegune Euroopa Liidu eelarve struktuur on loomulikult üks oluline aspekt praegusest kriisist ning selle tulevikust rääkimine on ääretult tähtis, kui me soovime meie ühisele projektile uut hoogu sisse anda Monti raport on väga hea alguspunkt, hea vundament. millele, mille puhul on saavutatud ka suur konsensus. ma ei soovi siin hakata mainima peamisi punkte siin uuesti, aga ma tooksin välja paar tähtsamat minu arvates. loomulikult soovime tugevdada oma vahendeid võrreldes sellega, mida liikmesriigid peavad sisse maksma. me peaksime ühendama oma vahendid ka oma peamiste poliitikavaldkondadega, kas siseturu või maksupoliitika koordineerimisega olulised on siin ka keskkonnateemad, kliimamuutustega võitlemine ning energiapoliitika. Ehm, siin mainiti ka ehm, rohelisi omavahendu-, vahendeid, mis on samuti väga olulised. Ehm, ning need korrektuurimehhanismid, need erandid liikmesriikidele, mida nad on aastaid kasutanud, tuleks samuti ka-, kaotada. samuti on tähtis eelarve puhul lähimuspõhimõte. ning e-, eelarve kasutamise puhul tuleb äh, arvesse võtta ka erinevate valdkondade spetsiifikat. me peame öö, äh, arvesse võtma ka Euroopa kodanike suhtumist Euroopa Liitu ning äh, seda, kuida-, millised on meie meetmete, milline on meie meetmete kulutõhusus ning lisaväärtus. me peame lahti saama sellest netobalansi lähenemisest äh, ning tulema lähemale oma kodanike vajadustele. paar mõtet veel lõpetuseks. ma arvan, et enamuse jaoks on, meist on oluline, et Euroopa Liidu eelarve keskpunktiks oleks majanduskasv. eelarve moodustab praegusel hetkel ühe protsendi Euroopa Liidu SKT-st. samal ajal soovime me aga märkimisväärset majanduskasvu seetõttu ei tohiks olla tabuks rääkida ka Euroopa Liidu eelarve suurenemisest. loomulikult on teine asi see, kuidas äh, seda peaks saavutama, ei tohi unustada ka lähimuspõhimõtet, aga Euroopa Liidu projekti ei saa nii väheste vahenditega edasi arendada. loomulikult ei tohiks see kaasa tuua seda, et kodanikud ning äh, Euroopa Liidu ettevõtted samuti satuksid veel suurema koorma alla siin raportis ei mainita paari olulist asja. näiteks äh, võimalikke Euroopa Liidu võlakirju, see oleks ka üks võimalus omavahenditeks. ja viimane äh, asi veel äh,. suurem äh, liikmesriikide parlamentide kaasatus, mitte ainult formaalselt vaid ka öö, sisuliselt eelarve koostamisse, nagu siin juba ka varem on mainitud, aitäh. Brackmann. nüüd saab sõna Norbert Brackmann Bundestagist, eelarvekomisjoni esindaja ning CDU-CSU fraktsiooni liige. härra Brackmann, teil on sõna. Äh, aitäh, härra esimees. mul on paar kommentaari omavahendite teema juurde. Te mainisite ise ka seda, et et äh, Euroopa ja äh, liikmesriikide äh, vahendite kasutamisel näiteks välisteenistuses tuleb leida mingisugune konsolideerimine, et me ei raiskaks liigselt oma raha. seal on päris palju säästuvõimalusi. teiselt poolt on siin küsimusi seoses äh, sellega, kas me peaksime hoidma kinni sellest äh, mitmeaastasest finantsraamistikust, äh, mis kestab seitse aastat. Te mainisite, et sellega seoses võivad olla, sellega seoses võivad tekkida mingi, mitmed probleemid seoses erinevate uute probleemidega, nagu näiteks praegune rändekriis. me ei saa ka ju tulevikus ennustada, millised erakorralised olukorrad võivad tekkida. minu küsimus ongi, kuidas me saaksime loobuda sellest seitsmeaastasest raamistikust ning lähtuksime pigem sellest liikmesriikides tavalisest ühe- või kaheaastasest eelarvest, nii et me saaksime olla paindlikumad. siis äh, reeglitest kinnipidamine, mis peaks tagama finantsstabiilsuse. meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki ning äh, paljud nendest on ka euroalas ning ma ei ole kuulnud erilist valmidust äh, selleks nende hulgas no,. komisjon soovib küll rohkem raha välja anda, aga ei soovi kehtestada ra-, rangemat kontrolli reeglitest kinnipidamise üle. praegusel hetkel to-, toimib me peame saavutama suurema usalduse omavahel ning siis jõuame me Euroopa projektiga ka palju kaugemale. Si, la parole est maintenant à Gérard suur tänu, nüüd saab sõna Jean Depre, kes on Euroopa Parlamendi liige, rahanduskomisjoni liige, valitud Belgiast ning on kaasraportööriks omavahendite raporti osas. tänan, esimees. väga lühidalt tahaksin avaldada tunnustust Monti töörühma liikmetele ja kahele eksperdile kes ennast sõna võtsid. Need sõnavõtud on väga kõnekad ja ma ütleksin ka tehniliselt väga hästi koostatud. ma olen raportöör, nagu te ütlesite, tegelen omavahenditega. kõik on siin ühte meelt, praegune olukord, kõik need tagasimaksed, kõik see, mida te millest te rääkisite, kõik need järjest äh, keerukamaks muutuvad satelliitinstrumendid, kõik see õiglase vastutasu soov, kõik see viib meid väljapääsmatus olukorda, ehk siis meie eelarve peaks olema tõeline instrument poliitikate rahastamiseks, aga ka selleks, et uute väljakutsetega hakkama saada. eelarve instrumentide eesmärgiks peaks olema uutes valdkondades uute eesmärkide täitmine ma, ma olen üsna kindel ja teised kõnelejad on seda ka öelnud, et eelarvepädevad ei ole mitte meie, vaid olete teie, rahvusparlamendid. kui me räägime omavahenditest, kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, siis otsused ju tegelikult äh, langetakse ühehäälselt riikide valitsuste poolt ning viiakse ellu rahvusriikide parlamentide poolt. ehk siis meil on siin sisuline arutelu väga tarvilik rahvusparlamentidega mitmetel teemadel. ja nende teemade hulgas on mõned, mida ma tahaksin eraldi esile tuua, sest äh, kui me hakkasime mõtlema omavahenditele, siis see äh, muudab meie mõtlemist kõigepealt, kas äh, mõned rahvusparlamendid on juba oma sõna öelnud, aga kas me võime kokku leppida põhimõttes, et lõppkokkuvõttes viiskümmend protsenti eelarvelistest vahenditest Euroopa Liidu eelarvest tuleksid omavahenditest? kas me oleme kõik sellega nõus, et kas liikmesriikide osamaksed ei ületaks viitekümmet protsenti, kas see oleks selline eesmärk, millega me saaksime kõik nõustuda? ja teiseks, esimees tuletas ka ennist meelde, kas ühe protsendi ülempäära reegel RKT suhtes, kas see on selline püha ja puutumatu või võib selle üle läbi rääkida, kas siin on teatud äh, paindlikkuse võimalus või me peame otsustama põhimõtteliselt, et see peab jätkuma ja seda puutuda ei või. kolmandaks, kõik vist on äh, ühte meelt ja ka eksperdid ütlesid seda et omavahendid, uus omavahendite süsteem ei saa tugineda ainult ühele ressursile, neid peab olema terve hulk. miks? vähemalt kolm või neli. sellepärast, et neile, kõigil ressurssidel ei ole sama mõju erinevates liikmesriikides, seda näitasid eksperdid selgesti ja teiseks, nagu härra Lamassuur ka meelde tuletas, on makse, mis iseend hävitavad, mida tõhusamad, tõhusamad nad on, seda vähem nad toimivad. ja kolmandaks, on selliseid vahendeid, millel on positiivne areng, ehk siis nad suurenevad sellisel määral, ehk siis, et see, see maksude kogumi kokkupanek tegelikult ongi väga tähtis, need valikud, mida me siin teeme. siin ongi meil vaja sisulist arutelu rahvusparlamentidega, ehk siis, et mis sorti maksud peaksid selles kogumis olema. ja edasi neljandaks. ehk siis millises tempos need oma vahendid tuleks kasutusele siis võtta järk-järgult Kom. komisjon peab tegema uued ettepanekud aasta lõpuks uue mitmeaastase finantsraamistiku osas, kus seitsmeks aastaks lepitakse siis kokku, kui palju tohib kulutada see on täiesti uskumatu väljakutse tegelikult, sest et meil on ju vajalik tõesti mõelda tulevastele väljakutsetele ja Brexit. millised saavad olema Brexiti tagajärjed? esmapilgul äh, arvud, mis praegu liiklevad, tundub, et tulud kahanevad umbes kümne miljardi euro võrra. see on see, mida me oleme nüüd kuulnud viimastel aegadel. nüüd on kaks viisi, kuidas selle kahanemise suhtes siis käituda, kas me vähendame kulutusi, see ei ole variant minu meelest. või me leiame uued vahendid, kümme miljardit. kui me arvestame nende kulutustega samuti, mida Ühendkuningriigis enam ei tehta, siis meil jääb ikkagi kümme miljardit, mis me peame leidma. kas äh, esialgu näiteks need puuduolevad kümme miljardit kas me võiksime otsustada, et nad saadaks uuest omavahendist või oma, uut, uute omavahendite kombinatsioonist, et, et ei suureneks liikmesriikide osamaksed ja millel oleks muidugi kohene mõju liikmesriikides. ja teine küs-, ja veel üks küsimus ja ma sellega lõpetan täiendavad tulud, mis siiski vähehaaval võiksid muutuda olulisemaks. kas rahvusparlamendid oleksid nõus sellise mõttega, et need tulud, mis tulevad spetsiifiliste Euroopa poliitikate ellurakendamisest, nagu näiteks konkurentsipoliitika, konkurentsireeglite ellurakendamine, on trahvid, mis järgnevad äh, kohtulahenditele, kas me võiksime siis otsustada, et on legitiimne, et tulu, mis saadakse trahvidest, mis tulenevad Euroopa spetsiifiliste poliitikate ellurakendamisest, peaksid äh, tulema Euroopa Liidu eelarvesse. ja veel, eelnevad load Euroopa territooriumile sisenemiseks, nagu ameeriklastel, ETIAS-i süsteem. ehk siis, et tuleb, et äh, need, kes peavad maksma ETIAS-e süsteemi hallatakse keskselt, kas seegi tulu ei võiks minna Euroopa Liidu eelarvesse ja kas see võiks olla nii, et äh, iga kord, kui äh, el-, hakata, hakatakse rakendama mingit spetsiifilist Euroopa poliitikat, et iga kord siis tulud läheksid Euroopa Liidu eelarvesse. kas, ühesõnaga neid on, olid minu küsimused. suur tänu. ja järgmisena saab sõna kolleeg Sessin Poola parlamendist äh,. ava-, riigi raha, riigi rahanduse komisjoni esimees. suur tä-, aitäh. suur tänu ka selle võimaluse eest osaleda selles väga huvitavas arutelus, mis näitab ka, kui suurt tööd parlament ja ka kõrgetasemeline töörühm selle teema kallal on teinud, ma tahaksin tunnustada härra Montit ja teisigi suurepärase töö eest. paljusid äh, raporti aspekte tuleks toetada, näiteks äh, see tagasimaksete kaotamine. meie Euroopa Liidu tulude süsteem peab olema tõesti kõikehõlmav. loomulikult Euroopa kodanikud soovivad teada, kuidas koostatakse eelarve. eelarve on kriitilise tähtsusega Euroopa dokument. ja see peab olema avatud ja läbipaistev. kui vaadata omavahendeid ning teisi tuluallikaid, siis peame silmas pidama ka tähtsamaid aluspõhimõtteid. finantstehingu maksu võib-olla tõesti võiks kaaluda, aga süsinikumaksu mõte vajaks edasist sügavamat analüüsi, sest see on seotud ka Euroopa majanduse konkurentsivõimega üldisemalt. meie esimees täna mainis siin ka seda, et solidaarsus on ju Euroopa Liidu alustala ja Euroopa Liidu kodanikud, kodanikel on endiselt väga erinev elustandard, arengutase on väga erinev, Poola inimesed sõltuvad väga palju kivisöest energiaallikana selliste poliitiliste meetmete läbisurumine võib anda tagasilöögi, sest kui niimoodi mõni meede riigile peale suruda, siis ta soovib erandit selle peale ning see oleks vastuolus meie erandeid kaotava põhimõttega. kui ning nende keskkonnameetmete puhul tuleb ju kaasata ka kolmandad riigid. üks võimalus seda teha on kaaluda tollimaksude kehtestamist, kuigi härra Lamassuril oli õigus, et siin me peame olema ettevaatlikud. jah, aga süsinikumaks välispiiridel hm.? see võiks ju asendada tollimaksud. aga nüüd saab sõna Francois Marc, senaator Prantsusmaalt, sotsiaaldemokraat ning äh, rahanduskomisjoni liige ja raportöör. tänan, esimees. tänan muidugi kõiki kõnelejaid, kes äh, tegid meid palju targemaks selles osas, millised on raporti suundumused. mul on hea meel Äh, kuulda, et on, on kujunenud konsensus selles osas, milline on diagnoos ja selles osas, milline oleks teekaart liikumaks edasi, reformimaks praegust süsteemi. aga kavatsustest ellurakendamiseni on veel pikk tee. ja siin tuleb mõningaid asju täpsustada. kõigepealt sisuliselt kavatsused on muidugi kiiduväärt, sest samade vahenditega tahame Euroopa tasandil teha rohkemat ja hoida vahendeid kokku riikidel, riikide tasandil. see on muidugi suurepärane kavatsus. aga kui me räägime sellest, et Euroopa Liidu kulutused peavad olema suunatud sinna, kus on suurem lisaväärtus, siis võib küsida et millised nihked hakkavad siis toimuma Euroopa Liidu eelarves ja millised on need programmid, äh, kus hakatakse raha kokku hoidma. ja nüüd mõned pisut tehnilisemad küsimused. üks teemadest, äh, mis täna muret teeb, on ettenähtavuse küsimus. kui suur saab siis olema liikmesriikide osalus? näiteks Prantsusmaa puhul me oleme näinud, et aastal kaks tuhat kolmteist oli kaks miljardit eurot rohkem, kui me prognoosisime, teistel aastatel üks või üks koma kaks miljardit vähem, nii et vahed on väga suured. kas ettenähtavuse küsimus ning eelarve töö lihtsustamise aspekt, kas seda on samuti arvesse võetud? nüüd see õiglase vastutasu küsimus Äh, te mainisite seda, jah, me vist oleme kõik nõus sellega, et, et on vaja paremini avalikkusele selgitada, mis on legitiimne meie ühises tegevuses Euroopa Liidu tasandil. kas äh, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament on uuringuid kavandanud sellel teemal aastal kaks tuhat seitseteist või muid, või algatusi millised võiksid olla need indikaatorid ehm, selleks, et me suudaksime paremini mõista seda teemat ja millised võiksid olla kõige õigemad argumendid selleks, et suudaksime avalikkusele selgitada, et ehm, ja et me suudaksime ehm, avalikkust veenda Euroopa Liidu eelarve vajalikkuses. ja lõpetuseks võib-olla härra Kalfin oskab kõige paremini vastata, härra Lamassoor juba lahkus töörühma raport ei arvesta sellist võimalust, et võiks taksust, võiks maksustada maanteetransporti. vastavalt äh, euromärgise direktiivile või lennundus näiteks, lennukipileti maksustamine. ma tahaksin äh, küsida, et miks põhjusel, mis põhjusel see variant kõrvale jäeti? kas siin on põhjused tehnilised või poliitilised. võib-olla lihtsalt need meetmed ei tundunud vastuvõetavad, tänan. mis puudutab ettenähtavust, ütleksin ma, et on teatud nihe äh, maksete ja kulukohustuste vahel. Äh, liikmesriikide osamaksud tuginevad maksetel Euroopa Liidu eelarve, mille me igal aastal vastu võtame, tugineb kulukohustustel kulukohustused on sada viiskümmend seitse koma kaheksa miljardit aastaks kaks tuhat seitseteist näiteks. makseid on umbes sada kolmkümmend miljardit. ja mida me täheldame, on see, et maksete assigneeringuid ei nõua liikmesriigid. Äh, see oleks eri, see näitab, et, et erinevate programmide ellurakendamisel oleks, toimuks justkui vii-, viivitusega ja mida ma nüüd küsiksin rahvusparlamentide esindajatelt, kas asi on selles, et teatud liikmesriikidel on raskusi, sest Euroopa toetused ei kata ju kõiki kulutusi ja kuna eelarvevahendeid napib kõikjal, kas siis tekib selline olukord, et liikmesriigid lihtsalt äh, hoiavad end tagasi, sest on nende osalust raske maksta. ja teine, teiseks, kas see on, või on see seotud keerukusega hankemenetlustes Euroopa Liidu projektides selleks, et assigneeringuid kasutada? Need on küsimused, mis meil tekivad. igal aastal tekib sarnane olukord. aasta lõpus tuleb lihtsalt vahendeid tagasi maksta, sest vastupidiselt ootustele ei kasutatud assigneeringuid ära. see on reaalne probleem sest Euroopa tahab soodustada investeeringuid, kuid iga kord, kui algab uus finantsraamistik kahe-kolme aasta jooksul, ei suudeta kuidagi alustada. härra Depree rääkis äh, samuti sellest, et finantsraamistiku algusaastatel on vähe maksete assigneeringuid, kuid äh, lõpuaastatel kuhjuvad äh, taotlused, maksmata arved nagu oli ka eelmise e, eelmisel korral aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. ja edasi annan sõna Euroopa Parlamendi liikmele, härra Vladimir Mankale, Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist. suur tänu, härra esimees. soovin rääkida selleks, et teid toetada liikmesriikide eelarve puudujäägid, paljudes liikmesriikides on see põhjus, mis on viinud hiliste maksete probleemini, mille komisjon on tuvastanud. see loob meie mitmeaastase finantsraamistiku planeerimisfaasis raskusi liikmesriikidest näiteks linnapead kurdavad, et raha lihtsalt ei jõua nendeni. süsteem ei toimi, sellepärast et süsteem peab põhisnema etteennustatavusel, aga seda ei ole. toon teile näite, kolm aastat tagasi survestasime nõukogu, et on vaja rohkem rahalisi vahendeid Frontexile, mis kaitseb meie välispiiri ja nemad ise ka ütlesid, et see on äh, kiireloomuline küsimus, nõukogu ütles ei ja siis juhtus katastroof. siis nõukogu kolmekordistas eelarve, aga selline lähenemine ei toimi. on tarvis täita Rooma lepingut, leida oma vahendid ja mul on hea meel, et härra Monti töörühm ja mul on hea meel, et eh, härra Kalfin ja teised on loonud sellise kvaliteetse dokumendi. ning äh, on hea, et see dokument mõtleb ka Euroopa rohelisele eelarvele. seal, kus äh, on mingisugused heitmed, siis neid heitmeid tuleks ka maksustada. see aitaks ka meie enda tootvat tööstust, sest vastasel juhul pressitakse nad lihtsalt turult välja see oleks lõpuks ometi see vahend, mis aitaks meil hakata täitma Pariisi lepet, ehk siis me aitaksime kaasa Euroopa eelarvele ja aitaksime ka keskkonda. Euroopa inimesed arvavad, et me varastame Euroopa eelarve tarbeks liikmesriikide eelarvetest, nad ei saa aru et, et üheksakümmend neli protsenti nendest vahenditest jõuab tagasi liikmesriikide eelarvetesse või siis kuhugi mujale arenguabi kujul. nagu härra Lamassoor ütles, siis peaks tegema neid asju koos, mida me koos tõhusamalt teeme või suudame teha kui meil on näiteks ühine välis- ja julgeolekupoliitika, siis saaks sada miljard, miljard, miljonit eurot ähm, aastas säästa ühishangete abil. aga selle jaoks oleks vaja nutikat Euroopa Liidu eelarvet, sellist eelarvet, mis inimeste meelest ka päriselt nende kasuks midagi teevad, ehk, ehk, ehk siis see oleks läbimõeldud poliitika. tänan, hea kolleeg. sellega on sõnavõtt õhtult äh, lõppenud. Äh, keegi teine vist sõna ei soovi. ja nüüd paluksin siis äh, härra Kalfinil teha kokkuvõte. millised oleksid teie märkused, olles siis ära kuulnud ekspertide ja parlamendiliikmete sõnavõtud? jah, kui te soovite sõna, siis palun öelge, kes te olete ja anname teile hea meelega sõna. Merci. sõna saab Jörgen Anderson, rahanduskomisjoni liige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 ma arvan, et äh, öelda võiksin veel nii mõndagi. tahtsin Rootsi osas paar sõna öelda võib-olla, võib-olla meie seisukohad on natuke erinevad teiste omadest. ehk siis lühidalt. küsimus ei ole mitte ainult ei ole mitte selles, et me oleksime Euroopa projekti vastu, ei ole küsimust, see on vastupidi, väga oluline projekt, see peab jätkuma. meie ühised huvid ja väärtused on, on olulised, avalikud hüved on olulised, meie roll maailmas. seda tuleb kindlasti meeles pidada, aga veel omavahendite suhtes äh, on väljendatud teatud skeptilisust. mõnikord äh, meie oleme ka suhtunud pisut erinevalt teistest, aga see ei tähenda, et meil oleks varjatud huvid, vastupidi. keegi on, mainis siin Rootsit kui head näidet. maksupettuste osas eriti. Rootsis on meil kõige kõrgemad maksud maailmas seega me peaksime olema ettevaatlikud mõningate algatuste osas. meil on, meid, meie ees on siiski äh, head väljavaated, kuigi meil on kõrged maksud. ja mõeldes Rootsi eeskujule ja meie saavutustele, siis näeme ka näeme tervet rida kontra-, vastuolusid selle, selles suhtes, mida on mujal tehtud. protektsionistlik lähenemine näiteks. Euroopa Liidu suhtes äh, käitume me teinekord erinevalt. vabakaubandus, rohkem avatust heaolu on, kõik see on oluline, Rootsi on äh, oma tööstuses läbi viinud struktuursed muudatused ja oleme sellest saanud ka kasu. ma räägin sellest äh, sellepärast, et mõnikord jääb äh, mulje, et Euroopa Liidu eelarve võib suuta rohkemat, kuid tegelikult on tegemist ainult ühe protsendiga ikkagi RKT-st on terve rida mehhanisme nagu tagasimaksed, erandid. üks protsent Euroopa Liidu, Euroopa RKT-st ei saa lahendada kõiki meie probleeme. ja mõelda tuleks ka muudele asjadele. näiteks ma-, majanduskasvu hoogustamine, majandustegevuse hoogustamine, kuidas seda kõike elavdada? vähem rohkem bürokraatiat, rohkem allikaid, mida otsitakse, eelmiste lahenduste kõrvalejätmine, kõik see on keerukas. meil oleks vaja lihtsat lahendust, sellist lahendust, et kodanik võiks tõesti saada kasu meie tegevusest. võib-olla siis oleks meil vaja kahandada bürokraatiat võiksime mõelda muudele lahendustele. sõltumatult maksudest ja nende tasemest jäävad meil ju erinevused alati kestma liikmesriikide vahel ja sellest, ja need tuleb ka säilitada. on erinevaid maksutüüpe, on erinevaid tagajärgi erinevates riikides, näiteks finantstehingute maksul on erinevad tagajärjed liikmesriigiti ja seda tuleb mõista, Euroopa on väga mitmekesine. ja me peame seda tervitama Äh, raske oleks asju liigselt lihtsustada, kõik muuta ühetaoliseks. kui me tahame tulusid suurendada, kui me tahame olla ühtlasi paindlikumad ja täita rohkemaid ülesandeid, kui me tahame tuleviku väljakutsed vastu võtta, siis kõik ju viib selles suunas, et peaksime maksukoormust suurendama ehk siis me, ja me, me peame saama rohkem pädevust Euroopa Liidu vahendite osas kesksel tasandil, mitte liikmesriikide tasandil. me räägime ühest, kuid mõtleme teisest. minu meelest on see vägagi kõnekas ikkagi. on teatud tõsiasjad ja struktuurid, mis eeldavad, et me justkui peaksime teatud viisil mõtlema. aga mõtleme, kuidas me lahendame kodanike probleeme, keskkonnaprobleeme ja mis on siis Euroopa projekt praegusel hetkel, mis on meie kohustus? ma arvan, et meie ettepanekud peavad olema selged, meie tegevus peab olema läbipaistev, Euroopa projekt on oluline ja kui me seda ütleme, siis me peame seda ka päriselt nii mõtlema. kui me räägime sõnu, siis me peame ka teadma, mida need sõnad tähendavad. see oli nüüd minu isiklik seisukoht. ma arvan, et meil on palju-palju jäänud teha. ja loodetavasti saame ka üksteist toetada, et Euroopa projekti edasi viia, et me suudame leida vahendeid, kuidas me saame tõhu-, muuta Euroopa Liitu jõulisemaks, konkurentsivõimelisemaks, sest just see on tähtis. majanduskasv. kui me seda soovime, siis peab Euroopa Liit äh, samas tempos edasi liikuma. kõik liikmesriigid peavad saama nautida majanduskasvu. selleks on meil vajalik ühi-, see on ühise maksubaasi mõte. me peame keskenduma pigem ühisele majanduskasvule kõigepealt. küsimusi, kommentaare? kõnelejal ei ole mikrofon sisse lülitatud. Merci, monsieur le president uh,. I would like to thank tänan, härra esimees. Participants in the discussion. tänan uh, kõiki arutelus osalejaid. paar kuud tagasi, eelmisel aastal toimus veel üks parlamentidevaheline konverents, siis ei olnud see raport veel valmis, aga seal räägiti sarnastest teemadest, sellest, millest Euroopa Liidu eelarve koosneb. täna mind üllatas see, ja tõesti positiivselt üllatas, et on olemas selline nii-öelda maandumisruum olemas, selles mõttes, et tõesti on olemas konsensus, et kõik saavad aru, et praegune eelarve ei sobi ei Euroopa Parlamendile ega liikmesriikide parlamentidele. Äh, tegelikult me kõik äh, vastutame selle eest, et me kanname hoolt maksumaksja raha eest. ehk siis need mõtted, et teha eelarve läbipaistvamaks, tõhusamaks, äh, panna see paremaid tulemusi saavutama ja teha see paindlikumaks, kõik need ideed loovad aluse täiendavateks aruteludeks ja ka selleks, et lõppastmes jõuda konsensusele selle suhtes, mida täpselt muutma peab. Need mõtted, mis on meie raportis olemas, on ka põhjendatud selles raportis ja on ka soovitused selle kohta, kuidas peaks eelarvet muutma. loomulikult raportis on mitmed erinevad võimalikud tuluallikad välja toodud, osa neist juba toodi siin välja akadeemiline pool tänastest kõnelejatest eh, just tõi seda eriti välja. ning mitmel korral kuulsime Monti töörühma ajal sarnaseid ettekandeid ning me proovisime need mõtted võtta oma raportis pardale. aga üldine põhimõte on see, et me ei fikseeri kuidagi neid täiendavaid tuluallikaid, vaid me lihtsalt analüüsime, mis need võimalikud allikad võiksid olla, missugune oleks see komplekt, mis neist koostataks ja see kõik ähm, tuleb läbi arutada. kõige parem viis olekski just luua selline vahendite komplekt, mis õiglaselt liikmesriike käsitleks ja selline komplekt puudutaks just seda väärtust, mida luuakse Euroopa Liidu tasandil ja mis vastaks nendele ülesannetele, mis Euroopa Liidul olemas on. seda me proovisime ka soovitustes arvesse võtta. nüüd, kui rääkida detailidest, et kas peaks olema mingi maanteemaks või mingisugune muu maks, mida küsis senaator Frank, no seda teemat peab veel vaatama loomulikult oleks võimalik erinevatest tuluallikatest juba praegu rääkida, aga neid võimalusi ja kombinatsioone on palju. küsiti mõningaid konkreetseid küsimusi. mulle meeldiks väga toetada seda, mida ütles härra Mistani, et peaks looma mingisugused näitajad ähm, saadavate tulude ja kulude eh, jaoks, selle asemel, et lihtsalt vaadata seda netopositsiooni. lihtsalt seda netopositsiooni eh, vaadates ei ole võimalik, et ükski liikmesriik saaks kuidagi näidata, et ta saab kasu sellest. ma kuulsin siin mitmeid näiteid, näiteks Poolast, et eh, iga euro, mis näiteks Poola taristusse investeeritakse, et pool sellest läheb tagasi Saksamaale. no niimoodi ei ole võimalik seda raamatupidamuslikult näidata. kui me räägime netotasakaalust eh, või näiteks, no me räägime näiteks merekaubandusest, siis eh, Rotterdam on jah, meil kõige suurem sadam, aga Rotterdam on kõige suurem sadam sellepärast, et meil on olemas ühisturg. ehk siis eh, kõik need asjad on omavahel seotud, väga palju saaks igasuguseid näiteid tuua äh, ja päris keeruline on öelda täpselt, kui palju keegi midagi saab ja kui palju ta sellest vastu annab. aga oleks võimalik luua sellised teatud näitajad selleks, et kodanikele edastada need mõtted selle kohta, mida nad täpselt Euroopa Liidult saavad ja kui palju nad selle eest maksavad. loomulikult võib rääkida ka eelarve suurusest, aga see ei olnud raporti eesmärk omaette me tegime väga teadlikult selle otsuse, et me ei puuduta Euroopa Liidu eelarve suurust. miks selline otsus? sellepärast, et avaliku sektori rahastuses tulevad Euroopa Liidus niikuinii muudatused. üks neist on võimalik euroala eelarve äh, või mis tahes äh, finantsinstrumente siis selle jaoks luuakse, et ühisraha äh, alles jääks selles suhtes on olemas erinevad vaated, erinevad raportid, saadakse aru, et praegusugune süsteem ei ole, praegune süsteem ei ole kestlik. kuidas täpselt jagada avalikke vahendeid, mis instrumente kasutada, kõik need küsimused on sellised, et, et ei tohi hakata rääkima ainult ühest instrumendist on ka võimalik näiteks eh, anda välja võlakirju ehk võtta laenu. aga definitsiooni järgi ei ole võimalik Euroopa Liidu e eelarvet äh, laenudega finantseerida. jah, euroalas on kasutatud teistsuguseid vahendeid finants äh, või õigemini fiskaalstabiilsuse saavutamiseks liikmesriikides, aga kõiki neid variante tuleb arutada ja jõuda järelduseni, kuidas saaks siis kasutada makromajanduslikke vahendeid sealhulgas Euroopa Liidu eelarvet konkreetsete Euroopa Liidu poliitikavaldkondade rahastamiseks. selline dokument kindlasti luuakse ja see on ülejäänuga hästi seostatud. härra Brockmann küsis väga huvitavaid äh, küsimusi. ütleksin jah, neid teemasid peaks kindlasti arutama, aga kui me räägime paindlikkusest versus mitmeaastasest finantsraamistikust, siis need on äh, tegelikult omavahel vastandlikud asjad. seitsmeaastase raamistiku mõte on täita pikaajalisemaid eesmärke, kõiki Euroopa Liidu eelarve nii-öelda sam-, sambaid. kui teha eelarve iga-aastaseks, siis see tekitab palju ebakindlust. ehk siis ähm, loomulikult on vaja võimalik leida täiendavat paindlikkust, aga säilitada ka mingisugune kindlus Euroopa rahanduse vallas. ning see arutelu peetakse ilmselt maha järgmise mitmeaastase finantsraamistiku loomisel. mulle meeldis väga Alain Lamassouri mõte või õigemini näide välisteenistuse kohta, et miks välisteenistus tekitab täiendavaid kulusid aga miks see ei vähenda Euroopa Liidu liikmesriikide diplomaatiliste esinduste kulusid? Ehm, ma ei tea küll ühtegi liikmesriiki, kes tahaks oma diplomaatiast loobuda, aga samal ajal välisteenistus keeldub sellest, et nad seda enam, et Euroopat juhivad diplomaadid. Uh, uh, ühesõnaga, siin on üks väga oluline teema ja konsulaarteenuseid välisteenistus ei soovi enda õlule võtta, see on see nii-öelda raske töö, mida diplomaatilised missioonid teevad. meil on ühine viisasüsteem, teised ühised süsteemid, aga see ühine teenistus ütleb, et vaat selle teemaga me ei tegele, tehke seda oma konsulaarosakondades. ehk siis see on võib-olla üks võimalustest, kus saaks tõesti midagi Euroopa Liidu tasemel ära teha, eh, niimoodi, et eh, vahendeid ei dubleerita siin liikmesriikidega, sest see tekitab täiendavaid kulusid. taaskord äh, küsiti väga huvitavaid küsimusi, näiteks härra Debre äh, küsis, et kas äh, konkurentsirikkumiste trahvid peaksid minema liikmesriikide või Euroopa Liidu eelarvesse, see on väga tundlik teema, seda peab kindlasti arutama, sest see on tähtis kas äh, on olemas mingisugune konsensus selles suhtes, et kuidas jõuda selle viiekümne protsendini, äh, missugustest vahenditest täpselt äh, see koosnema peaks, no seda kõike on tarvis vaja üksikasjalikult arutada, aasta lõpuks peaks komisjon esitlema ettepanekut järgmiseks finantsraamistikuks, ehk siis praegu on need protsessid käima lükatud, praegu ongi see aeg need arutelud maha pidada, teostada uuringuid, erinevaid simulatsioone selleks, et me oleksime valmis eh, aasta lõpuks omapoolseid lahendusi pakkuma. härra esimees, te vastasite paindlikkuse osas juba mitmetele märkustele ja e eelarve ettenähtavuse osas. ma lisaksin ainult seda, et peale selle et meil on äh, maksete assigneeringud ja erinevus äh, kulukohustuste assigneeringute suhtes. aga aastal kaks tuhat kolmteist Prantsusmaal juhtus selline lugu, et Prantsusmaa pidi maksma kaks miljardit tõesti osamaksu ja sellega kaasnevalt tekkis oht Euroopa poolaasta eesmärkide suhtes et Prantsusmaad karistatakse, kuna eelarve puudujääk kasvab ja kasvab sellepärast, et Prantsusmaa peab tegema oma sissemakse Euroopa Liidu eelarvesse. selle jaok-, selle jaoks on vajalik parem koordineerimine Euroopa poolaasta raames, Euroopa Liidu eelarve rahastamise raames ja see ei ole seotud mitte ainult kulukohustuste ja maksetega, aga see on seotud sellega, et liikmesriigid ei anna komisjonile võimalust juhtida raha kassas. Euroopa Liidu, komisjonil puudub kassa. ja veel üks asi, mis vajab muutmist minu arvates, kui me vaatame menetlust mis on arv, mida, mille te kirjutate Prantsuse, Prantsusmaa kohale panus Euroopa Liidu eelarvesse? järgmise aasta prognoos. rahandusministrid tavaliselt ütlevad, komisjoni prognoosid on liiga optimistlikud, seega vähendame. aga kuidas nad seda teevad, keegi ei tea. komisjon peab ise teadma, välja mõtlema, kui palju võiks minna vaja raha järgmisel aastal, aga rahandusministrid panevad eelarvesse seda vähem. nii et kui on kulukohustusi, kui on arveid, mida tuleb maksta, siis on alati see täiendav kulu, mis tekib aasta keskel ja mis on liikmesriikide eelarvete jaoks väga keerukas. nii et me peame koordineerima liikmesriikide eelarveid Euroopa Liidu eelarvega ja see menetlus praegu on keerukas. ja selle üle tuleb veel mõelda härra esimees, ma arvan, et ma vist vastasin nüüd siin põhilisele. Euh, ja ma nüüd pöörduksin siin prouade Adolf ja Nerudova poole. Teie sõnavõtud öö, äh, olid väga sisukad ja huvitavad. kas teil oleks kommentaare selle sõnavõtu selle mõttevahetuse lõpetuseks. jah, kui vaadata seda, kuidas saab Euroopa Liit panustada sellele, et anda rohkem jõudu juurde kodanikele, siis ma arvan, et siin on väga suur võimalus äh, vaadata tulu poolt. ma tõesti usun sellesse ja toetan teid selles, et te mõtleksite veel äh, rohelistest omavahenditest. kui vaadata seda suurt investeeringute lõhet, mis praegu Euroopas on, mis osaliselt tuleneb turumoonutustest, te ka oma kestlikkuse kriteeriumites mainisite seda teemat, aga ma arvan, et Euroopa võiks saada maailmas selles vallas juhiks ja ta võiks saada kõige konkurentsivõimelisemaks majanduslikuks plokiks. minu soovitus teile oleks analüüsida roheliste omavahendite plusse. ma tean, et teie ülesanne on, on väga raske, ega Euroopa Liidu eelarvest ei ole sugugi meeldiv rääkida, näiteks Brexiti kontekstis või maksustamise kontekstis, aga ma arvan, et argumente on palju ja meie raport peaks teid sellega aitama, igatahes õnn kaasa ja meie toetame teid igati Madame Nerudova. proua Nerudova. Yeah, my comments would be jah, eh, minu kommentaarid oleksid sarnased. ma arvan, et peaks keskenduma sellele, et kestlikkuse lõhest üle saada, selleks, et luua seos Euroopa Liidu strateegiate ja Euroopa Liidu eelarve vahel, aitäh! hästi, olemegi siis sellega jõudnud meie tänase koosoleku lõppu. arutasime, millised olid ähm, Monti töörühma raporti järeldused. ma tahaksin tänada kõiki, kõiki sõnavõtjaid, härra Lamassuuri, härra Kalfini, volinik Oettingeri, prouasid Adolfit ja Nerudovat mul avaldas muljet samuti see väga laiapõhjaline konsensus, mis, äh, mida me siin tõdesime. kõik mõistavad, et me oleme jõudnud eelarvetsükli lõppu ja Euroopa Liidu eelarve, arve piirangud teevad sellest äh, näilise eelarve, ma ütleksin. seitsmeaastane finantsraamistik on absoluutselt paindumatu Euroopa Parlamendil on mulje, et ta on pooleldi halvatud, ta räägib ainult äh, kuludest ja mitte tuludest ja et äh, riigipead ja valitsusjuhid on need, kes peavad omavahel kokkuleppeid sõlmima, erandeid äh, andma, tagasimakseid. nii et olukord on keerukas. ja me näeme selgelt, et kuivõrd paindlikkus puudub ja kui tekivad ettenähtamatud olukorrad, siis me oleme lihtsalt sunnitud eelarve satelliitide arvu kasvatama ja need finantsinstrumendid jäävad täiesti parlamentide kontrolli alt välja. see puudutab nii rahvusparlamente kui Euroopa Parlamenti. kõige ilmekam juhtum Euroopa finantsstabiilsusmehhanism euroalal, seda ei kontrolli ei rahvusparlamendid ega Euroopa Parlament. see on täiesti meie vaateväljast väljas selline eelarve, seda on väga raske selgitada Euroopa kodanikele. kas Euroopa tõesti saab jätkata sellisel viisil, et mitte kõnelda Euroopa kodanikega, kindlasti mitte, mõeldes kriisidele, mõtleb iga kodanik, millega Euroopa tegeleb ja seepärast on Euroopa täna ohus. kui riikides toimuvad referendumid teemal, kas lahkuda või jääda Euroopa Liitu, siis argumendid selleks, et õigustada Euroopa säilimist, peavad olema piisavalt veenvad, niivõrd veenvad, et enamus kodanikke ei hääletaks Euroopast lahkumise poolt. ma arvan, et eelarve on poliitilise tahte väljendus, see peab väljendama seda, mida me tahame koos teha. ja täna me näeme, et äh, eelarvest üritab igaüks midagi sikutada, nõukogu ja parlamendi suhted on siin keerukad nõukogu mängib siin äh, ilusat rolli, väidab, oo ja ma suutsin Euroopa kulutusi kahandada, aga see ei ole hea Euroopa kuvandile. tuleb teha vahet, ütlesite te, tuleb euroala ja kahekümne kaheksa või homme kahekümne seitsme liikmesriigi vahel vahet teha, sest euroalal kehtib väga eriline solidaarsus. kui meil on Euroopa finantsstabiilsuse mehhanism, mis on teatud sort Euroopa Liidu valuutafond, siis kapital ei tule kahekümne kaheksalt liikmesriigilt, tegemist on euroala liikmete kapitaliga ja kui meil on kuuskümmend miljardit, siis teie, rahvusparlamendid, peate nägema ette vahendid oma eelarvetes selleks. ja kui meil on vaja garantiisid selleks, et Euroopa finants stabiilsuse mehhanism toimiks ja kui, ja kui on vajalikud laenud, siis tagatiseks on just liikmesriigid. Brexit andis meile võimaluse teha nüüd lõpu kõigile tagasimaksetele, mis äh, olid täiesti mõistetamatud. Need erand, neid erandeid äh, anti ülemkogudel selleks, et saavutada kokkuleppeid, kauplemise tulemus, see kõik see on täiesti arusaamatu, kõik see ei, on seotud demokraatliku legitiimsusega. omavahendid. rohkem on meil vaja omavahendeid, et me ei peaks nii palju küsima liikmesriikidelt. omavahendid, uued omavahendid ei ole aga täiendavad vahendid. Euroopa Liidu eelarve, milles on omavahendid mis võiksid siis, äh, need allikad võivad olla erinevad, härra Debre rääkis näiteks viisadest, äh, Euroopa Liitu tulijatelt maksu küsimine või süsinikumaks või muud spetsiifilised maksud, mis äh, toetaksid Euroopa Liidu eelarvet, siis tuleks ka midagi mujalt maksukoormust kergendada, ka härra Kalfin rääkis sellest, ehk siis tuleb samavõrra vähendada äh, siseriiklikke või kohalikke makse, omavahendid, niisiis ei tähenda, et meil saavad olema täiendavad vahendid. Euroopa Keskpanga dividendid mida mak-, mida makstakse keskpankadele, kes omakorda maksavad dividende riikide eelarvetesse, võiks, võiks ju teha nii, et keskpanga dividendid läheksid otse Euroopa Liidu eelarvesse, kuid vastutasuks liikmesriikidel oleks vähem vahendeid ja siis nad vähendaksid ka oma osalust Euroopa Liidu eelarves. aga oma vahendite eelis, mis läheksid otse Euroopa Liidu eelarvesse, on see, et me väljuksime vähehaaval selle õiglase vastutasu kesksest mõtlemisest, mis on nii tähtis liikmesriikidele. omavaressursside osas tuleb mõelda ka kulutustele ja raporti tugevaks küljeks on see, et äh, ressursside plokid ja kulude plokid on omavahel seotud. mõeldes sellele, mis on Euroopa ühised hüved keskkonna, energia, siseturu vallas iseäranis me peame, nagu ma ütlesin, liikuma selles suunas, et meil oleks Euroopa kodanike jaoks kõnekas eelarve, et kodanikud mõistaksid, mida me teeme. paindlikkuse osas tuletati meelde, et kas, kui meil on seitsmeaastane eelarve, kas siin on võimalik mingisugust paindlikkust ette näha, jah, väga keeruline kui kaheksakümmend protsenti vahenditest liigub eriti liikmesriikidesse tagasi näiteks ühtekuuluvusvahendite, solidaarsusvahendite osas. kas solidaarsuse osas ei oleks võimalik pisut lihtsustada Euroopa programme? Nende, nende puhul on, nende omaksvõtmine on väga keerukas teinekord, esimestel finantsperspektiivi aastatel praktiliselt kulutusi ei tehta, sest äh, uued programm, uute programmide käivitamine on lihtsalt niivõrd keerukas ja mis on veel väga oluline minu silmis, liikmesriigid, rahvusparlamendid öö, ähm, peaksid kokku leppima Euroopa eesmärkide osas, mida me tahame ette võtta. Alara Masur rääkis sellest pikalt, kas on sellised pädevused, mida on väga raske ellu viia Euroopa Liidu ta-, kohalik, riigi, liikmesriigi tasandil, mil-, milliseid ülesandeid tuleb täita Euroopa Liidu tasandil, see on avalikkusega peetav arutelu ja väga keeruline. meil peavad olema aga tihedamad, tihedad sidemed rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, me näeme ju väga selgelt, kuivõrd need, kõik need küsimused on omavahel seotud, me ei saa midagi teha Euroopa tasandil, kui seda ei kiideta heaks liikmesriikide tasandil, seega minu soov, head kolleegid, on, et me võiksime kohtuda sagedamini, et äh, meil oleks äh, päevakord, selline päevakord, nagu meil ka on viimastel aastatel olnud ja et me võiksime vastu võtta võib-olla ka ühisresolutsioone, äh, mida me võiksime siis arutada Euroopa Parlamendis ja ühtlasi rahvusparlamentides. ma tänan veel kord kõiki ja küsimus tekkis, et kas äh, ka diplomaadid võiksid olla nõus jagama äh, mõningaid vahendeid välisesindusi. härra Kalfin, küsimus on ikkagi poliitilises tahtes. Teie olete, esindate siin rahvusparlamente ja mida me siis tahame, mida me siis tahame? aeg on see selgelt välja öelda, on õiguslik alus, aga kõigepealt on tähtis poliitiline tahe, poliitiline nägemus just see on tegelikult kõige keskmes ja siin lasub ka meie vastutus. kolleegid, ma tänan teid osalemast. lõuna serveeritakse juba kell kaksteist nelikümmend viis ja mitte kolmteist null null, algselt oli öeldud koht Jehuudi Menuhini ruumis, mis on Paul Henry Spaaki hoones ja pärast on tal lihtne sealt liikuda kolmandale korrusele, kus toimuvad pärastlõunased arutelud alates kella kolmest, täiskogu Fiscal Compacti teemal, mõttevahetus parimate praktikate üle. tänan teid, istung on lõppenud.